Good afternoon. If everybody can take. tere pärastlõunat. kui kõik nüüd võiksid istuda, siis me saaksime alustada tänast koosolekut. tervitan teid siin komisjoni koosolekul. Today's public hearing will focus on the impact. tänasel avalikul kuulamisel keskendume me Äh, finantskriisi mõjudele Euroopa Liidu äh, kaitse-eelarvetele ning võimalustele, kuidas äh, vahendeid ühiselt jagada. komisjoni nimel tervitan soojalt meie külaliskõnelejaid. meie komisjon pöörab sellele küsimusele erilist tähelepanu. selles küsimuses korraldati uuring ning järgmine omaalgatuslik raport käsitleb just sedasama teemat arvestades, kuidas majandus-finantskriis on tõsiselt mõjutanud kaitse-eelarveid, peame me leidma moodused, kuidas tagada vajalikud võimekused ja vahendid, kui me töötame kollektiivselt, kas siis Euroopa Liidu raamistikus või NATO-s, selleks, et tagada oma julgeolek ning peame tegutsema seal, kus meie huvid ning väärtused on seatud ohtu ja selles äh, mõttes annab Lissaboni leping mitmeid võimalusi, kuidas parandada oma kaitsekoostööd. kõige äh, nõudlikum on äh, püsiv koostööstruktuur, aga me peame märkima ära ka Euroopa Kaitseagentuuri suurendatud rolli, see hakkab edendama Euroopa kaitsetehnoloogilise ning tööstuse aluse arendamist leping mainib ka Euroopa võimekust ning relvastumispoliitikat, see on koos kaitsehangete direktiiviga ning ühenduse sisesed ülekanded peaksid aitama kaasa selleks, et tagada Euroopa Liidu strateegilist sõltumatust ning seetõttu on meil ka võimalus oma kohustusi maailmas täit-, täita. hetkel peame me kõige paremini ära kasutama oma hetkevõimekused Äh, uus mantra on äh, vahendite ühine kasutamine ja kahekümne esimesel mail kaks tuhat üksteist ülemkogu seda ka ütles, aga see lähenemine tekitab palju küsimusi selles osas, äh, kuidas on vahendid kättesaadavad, tekitab küsimusi ka suveräänsusega ja ma loodan, et neid küsimusi arutatakse meie diskussiooni käigus. see, kuidas kasutada oma nappe finantsvarasid paremini, oleks võtta ette ühised programmid eesmärgiga saavutada mastaabisääst. lõppkokkuvõttes peame me nägema, kuidas saaks tekitada uusi vahendeid, mis võimaldaksid Euroopa Liidul kui sellisel äh, saavutada mõningased võimekused selleks, et läbi viia oma äh, missioone ja operatsioone CSTP alusel äh, finantsraamistiku alusel on töö siin alanud ning me ei tohiks ka kaitse- ja julgeolekupoliitika eesmärke unustusse jätta. me peame alustama avalikku debatti selles äärmiselt äh, tundlikus küsimuses ning ma loodan, et meie diskussioonide lõpuks suudame me saavutada mõningad nendest vastustest, mida me otsime. In debatt on kokku pandud kahes paneelis. esimeses paneelis on mul au tervitada doktor Kristjan Möllingut, kes äh, on äh, Teaduse Poliitika Instituudist äh, Berliinis ja kes on sede poolt tellitud uurimuse autor ning doktor Rene Bellet majandusuuringute juht EAD-sis Pariisis ja siin me keskendume eelarvekärbete mõjule liikmesriikides, eriti mis puudutab äh, võimalikku militaarvõimekuse vähenemist ning äh, vajadust leida uusi rahastamisvõimalusi ja alustame doktor Möllingust. Uh, aitäh, äh, härra esimees esim-, tehnilistel põhjustel lähen saali, annan oma PowerPointi ettekande sealt, aga tulen siia tagasi küsimustele vastamiseks. Uh, daamid ja härrad, nagu härra esimees juba ütles äh,, siis äh, Saksa instituudile anti ülesandeks äh, selle komisjoni poolt viia läbi uuring, mis puudutab finantskriisi mõjusid äh, Euroopa kaitsevõimekusele. ja seda oleme me läbi viinud viimase nelja kuu jooksul, nüüd ma teen teile ettekande nendest peamistest leidudest ning esimes-, algsetest järeldustest, mille me oleme siin teinud ning esitan ka mõningaid soovitusi alustan sellest, et äh, ütlen, et meil on kaks erinevat probleemi, mis on kokku sattunud viimase kahe aasta jooksul. üks on võimekuse loomine ning teine on probleem, mis on tekkinud finantskriisiga seoses. võimekuse loomine Euroopa Liidu tasandil kui selline, äh, tal on endiselt äh, kolm probleemi. esiteks võimekuste arendamine, kus me äh, Euroopa tasandil oleme loonud mitmeid institutsioone, aga ei ole tekkinud Euroopa Liidu jaoks mingisuguseid lisavahendeid. relvastuse poole pealt, ehk siis enne seda, kui me jõuame võimekuseni, siis see on leidnud aset e-, e-, enamikus väljaspool Euroopa Liidu raamistikku ja see on seotud tööstuse, tehnoloogia ning töökohtadega. ja kolmas probleem tuleneb sellest puuduvast lülist, mis on kontseptsioonide, institutsioonide ning vahendite vahel äh, relvastuse ja võimekuse arendamisel, kuna me lihtsalt ühiselt asju ei arenda, ei saa me ka tegutseda ühiselt. ja see olukord, mis on tekkinud viimase aastakümne jooksul, nüüd äh, on Euroopasse jõudnud äh, finantskriis ning see mõjutab ka võimekuse loomise raamistikku ja nagu me äh, leidsime ja seda näitavad ka arvud. ilmselt tuleb kaks aastakümmet äh, kokkuhoidu. viimase kahe aasta jooksul on märkimisväärselt ja, ja kiiresti vähendatud vahendeid ja me näeme, et see ilmselt kestab ka järgmise kahe aastakümne jooksul. Äh, reaktsioonid äh, kaitsevaldkonnas endiselt on erinevad, sõltuvalt sellest, millised on erinevad majanduslikud traditsioonid ja prioriteedid, aga Euroopa Liidu liikmesriikides on olnud eraldi kärped kolmkümmend protsenti väga väikeste riikide puhul, kümme kuni viisteist protsenti keskmise suurusega riikide puhul ning vähem kui kaheksa protsenti suuremates riikides. nii et kõige suuremad äh, üritavad ikka veel neid finantsmõjusid vältida, aga nagu Euroopa Komisjoni numbrid näitavad, siis järgmise kahekümne aasta jooksul peaksime me Euroopas kulutama umbes ühe protsendi oma SKT-st äh, selleks, et mitte suuremasse võlga sattuda, ma arvan, et ükski liikmesriik tegelikult ei suuda oma kaitse-eelarveid enam peita. liikmesriikide reaktsioonid äh, hetkel on need äh, individuaalsed, äh, siin äh, tekib kakskümmend seitse väikest armeed meie arvates. liikmesriikide ning Euroopa Liidu ambitsioonitase on ametlikult endiselt sama, aga de facto tegelikult jõuab spetsialiseerumiseni. nagu te näete, eriti Ühendkuningriigi puhul, kes on vähendanud oma ambitsiooni, seda on teinud ka Saksamaa ja kuigi äh, Holland ei ole ametlikult seda teinud, siis on vähendatud varustust äh, ning ka personali märkimisväärselt, nii et äh, on trend spetsialiseerumiseni väikestes äh, keskmise suurusega riikides definitsiooni järgi, aga ka on toimunud kaitse-eelarvete kärped ja ilmselt võimekus väheneb, aga praegu ei suuda me tuvastada, kus need lüngad võivad tekkida. võime öelda, et kuigi personalikulud Euroopa Liidu tasandil kõikides liikmesriikides on umbes viiskümmend protsenti või rohkem kaitsekulutustest, siis äh, lühikeses perspektiivis siin ilmselt ei ole võimalik säästu saavutada, sest lepingud kestavad kauem. relvastuse valdkonnas on üsna hirmuäratav pilt, sest et lõhe suureneb nende vahel, kes aeglaselt, kuid siiski moderniseerivad ja nende vahel, kes lihtsalt praegu oma hanket, hankeid vähendavad. kaitsetööstuse ja tööstuspoliitika vahel näeme me, et on suur kokkusobimatus valitsuste ning tööstuse strateegiate vahel, tööstused otsivad uusi turgusid, sest et need kärped hakkavad venitama või takistama äh, uusi projekte ja liikmesriigid lihtsalt tahavad, et äh, neil säiliksid äh, riiklikud kaitsetööstused, et need säiliksid riiklikuna. Äh, operatsioonid ning hooldus, me lihtsalt näeme seda, kuidas vanemad võimekused maha kantakse ning hiljuti saime me informatsiooni, et üha rohkem vägesid tõmmatakse tagasi rahvusvahelistest kohustustest. me näeme ka vähendamist, mitte ainult äh, ümberjaotamist, mis puudutab äh, riiklikke prioriteete ning seda, kus riigid on ennast sõjaliselt sidunud. nagu esimees ütles, siis uus mantra on pooling and sharing, äh, varade ühine kasutamine. ütleme siis, et võib tekkida uusi algatusi, aga enamik algatustest ei ole eriti uued Euroopas on juba üsna suur ja ka NATO-s on juba üsna suur selline ühise kasutamise äh, traditsioon, aga hiljuti on tulnud äh, uusi kahepoolseid ning mitmepoolseid algatusi äh, ühiste võimekuse arendamiseks, aga ei tea veel, kas see on uus alt üles poliitiline protsess, mis puudutab pädevuste ja võimekuste arendamist või see on midagi sellist, mis lõppkokkuvõttes ühist kaitsejulgeolekupoliitikat hakkab ohtu seadma. aga arengu kohta võime öelda seda, et need algatused on arvude ning osalemise ning ulatuse poolest väga erinevad. on ainult üks täiesti uus algatus, äh, mis äh, on aga bürokraatias kinni praegu ning äh, hetkel Euroopa Liidu liikmesriikide suhtumine on erinev, kolm erinevat tüüpi tegijad on, meil on aktivistid, kes väga tahavad jagada, meil on pessimistid nagu Ühendkuningriik ja Taani ja meil on sellised spetsialistid, kes on juba oma relvajõud spetsialiseerunud ning äh, nende eesmärgiks on veel suurem spetsialiseerumine. hiljutiste arengute osas äh, on näha umbes sada ühise äh, projekti, mida me oleme Euroopas tuvastanud alt üles arengud on reegliks, kahepoolsed projektid on umbes kakskümmend protsenti nendest ning kaks kolmandikku kõikidest projektidest äh, on kokku kogunud um-, kuni viis liikmesriiki, nii et äh, kõik kahtekümmend seitset liikmesriiki kaasav projekt, äh, sellist lihtsalt ei ole, mis puudutab varade ühist kasutamist. suuremad projektid ei ole mitte Euroopa Liidu, vaid NATO raames ning eh, enamikust on need aluta-, on need alustatud kasutajagruppide poolest, poolt või sellepärast, et pädev, pädevusi on vähe. ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sest Toomas Valasek ilmselt eh, räägib sellest hiljem täpsemalt, aga nüüd tulles tagasi algusesse need kaks probleemi, see, et võimekust Euroopa Liidus piisavalt ei arendata ning äh, finantskriis, see ei tähenda seda, et Euroopa Liit on oluliselt muutunud tänaseni, äh, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ei tunnista seda, nad arutavad lühiajaliste tagajärgede üle ja ei tegele üldse pikaajaliste tagajärgedega. probleemi ei tunnetata veel ja seetõttu probleemi lahendust ka ei koordineerita siin räägitakse traditsioonilistest mustritest, kus me lihtsalt äh, vähendame ja reformime individuaalselt, äh, sõltuvalt sellest, millised on riiklikud prioriteedid. näeme, et Euroopa Liidu võimekuse loomine on äh, murdepunktis, aga suund, kuhu siit edasi minnakse, on ebaselge finantskriis on aidanud meil tuvastada kaitsesektori puudused ning on kiirendanud ka kärpeid. aga see on viinud lihtsalt järjestikuste individuaalsete kärbeteni Äh, see on nii-öelda Euroopa äh, kaitse pikk ja aeglane surm. kõik need, kes on vähendanud oma võimekusi ja ei saa enam panustada äh, operatsioonidesse, see toob endaga kaasa äh, äh, varsti juba need tulemused, tagajärjed, mis on sellel kaitsepoliitikale ja seda on näha selles äh, fookuspunktis Liibüa ja Gatesi kõnega, mida me eelmisel nädalavahetusel kuulsime. Ameerika Ühendriigid ei, ei eh, saa enam eh, vastata kõikidele Euroopa Liidu kutsetele ning Euroopa Liit ega liikmesriigid ei saa äh, äh, nii kaugele venitada oma kohustusi, nagu Liibüa seda on näidanud viimaste nädalate jooksul oleme me aru saanud, et äh, aeg hakkab meil otsa saama, seetõttu üritame me äh, siin uuringus soovitada asju, mis on otseselt seotud sellega, et äh, tuleb siduda tööstus- ja võimekusdimensioon Euroopa kaitsesektoris, et Äh, saa-, vaatada jätkusuutlikke lahendeid ning äh, pikaajalist ühtsust, mingit lühiajalist lahendust siin ei saa olla ning seetõttu julgustame Euroopa Liitu toetama järgnevaid samme. kontseptsioonilisest poolest äh, Euroopa Liit peab tegema läbi mingisuguse sellise strateegilise kaitse ja julgeoleku ülevaatamise, et me tuvastaksime, kuidas meie võimekused on seotud meie ambitsioonidega, mille me oleme paika pannud. Euroopa Parlament on siin esimese sammu teinud, tellides selle uuringu ning arvame, et nüüd on vaja pikemas perspektiivis arengute jälgimist ning liikmesriikidele on vaja meenutada empiiriliste andmetega seda, millised on nende kohustused, mis nad on endale võtnud lepingutega. institutsioonilisest poolest meie arvates peaks äh, tugevdama Euroopa Kaitseagentuuri, et see saavutaks oma täieliku võimekuse, sest et tal on mandaat institutsiooniliselt siduda kõik erinevad poliitikavaldkonnad, eh, mis on seotud Euroopa kaitsesektoriga, aga liikmesriigid ja eriti kaitseministrid tundub, et ei ole eriti huvitatud sellest me arvame, et esimene võimalik samm võiks olla see, et eh, suurendada kaitseagentuuri sertifitseerimist ning raporteerimisvõimekust, võimet Euroopa tasandil ning tuleb anda ka rahandusministritele roll kaitseagentuurist, sest äh, sellistel äh, kärpeperioodidel tundub olevat see mõistlik. Need vahendite osas äh, kaitseagentuuri ühised investeeringute projektid tunduvad olevat hea võimalus edasi minna ning tuleb üritada ka asju siduda NATO-ga. nüüd võimekuste poole pealt leiame, et äh, selline kõikehõlmav lähenemine saavutatakse sellega, et äh, äh, tugevdatakse Euroopa lahingurühmasid mitte niivõrd lahingusse saadetava üksusena, aga sellise üleminekumehhanismi või laboratooriumina erinevate asjade jaoks. kõigepealt tuleb suurendada lahingurühmade suurust ning nende rotatsiooniaegasid ning äh, siis tuleb seda kasutada sellise nii-öelda mänguväljaga, kus eh, koguda kogemusi vahendite jagamise kohta. Eh, ja tuleb saada ka õppetunde koha pealt kõikidest nendest operatsioonidest, mis Euroopa liikmesriigid on viimaste aastate jooksul eh, ette võtnud. lõpetuseks, mis puudutab relvastuse dimensiooni Euroopa kaitsepoliitikas, siis siin tahaksime me teha ettepaneku Äh, selliseks äh, kaitsetööstuslikuks äh, pealkirja eesmärgiks aastaks kaks tuhat kolmkümmend, et määratleda tugevused ja nõrkused, mis on kaitsetööstuse aluses tuleb koordineerida tööstuspoliitikaid ning prioriteete ning lõppkokkuvõttes tuleks harmoniseerida ka hanketsükleid, aitäh! suur tänu ja nüüd palun doktor Anu Belli suur tänu. räägin prantsuse keeles, loodan, et see on parem kui inglise keelt üritada rääkida, nii et pärast äh, doktor Möllingu sõnavõttu on väga raske äh, midagi öelda, kuid äh, me oleme juba mitu aastat tegelenud ühe uuringu kallal, mis on ka meie see on ka meie ühenduse internetileheküljel äh, kättesaadav ja me püüame vaadelda laiemas plaanis kaitsekulutusi. vaatame eelarve arenguid, siis me näeme, et põhjust mureks on, sest kolm peamist riiki, mis esindavad äh, kuuskümmend protsenti kaitsekulutustest ja kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti teadusuuringute kulutustest on oma eelarveid vähendamas. see tuleneb otseselt äh, eelarvetest. Äh, Ühendkuningriik vähendab äh, nelja aasta jooksul kaheksa protsenti oma kaitsekulutusi Saksamaal teatas valitsus äh, kaheksa koma kolme miljardilist vähendamist kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. kuigi kaitsekulutused on Euroopa Liidu riikides üks peamiseid kulutusi, oleme siiski nõrgas positsioonis, sest kui me võrdleme Ameerika Ühendriikidega, siis seal on kaitsekulutused neli protsenti SKT-st või isegi suuremad, aga Euroopa Liidus on kaitse-eelarve umbes üks koma seitse protsenti SKT-st. siit tekib kaks küsimust, kas me lihtsalt püüame Ameerika Ühendriigi, Ühendriikide seljas sõita või püüame kui me vaatame Euroopa Kaitseagentuuri uuringuid, siis tekib küsimus Euroopa Liidu liikmesriikide sekkumisvõimest, mis on üsna piiratud. kui me vaatame olukorda pikas perspektiivis, siis me näeme, et kaitse-eelarve, eriti investeeringute osas, on kahe, viieteistkümne aasta lõikes järg, järgindalt langenud, seega oleme olukorras, kus isegi äh, kus eelarved on äh, suurenenud, siis äh, tegelik ostujõud nii-öelda on langenud. see on aga probleemiks, sest äh, varustuse hinnad on suurenenud ja me näeme majandusuuringutest, et seega, et see on tõusnud viis kuni seitse protsenti aastas mis tähendab, et kui eelarved järgivad inflatsiooni, siis ostujõud langeb progressiivselt. me näeme, et praeguses olukorras mis on Euroopa Liidu peamistes äh, riikides tõepoolest varustusele mõeldud kulutused järjekindlalt suurenenud ja Prantsusmaal on see olnud kuusteist miljardit. kuid äh, ilmselt äh, need kulutused vähenevad järgnevatel aastatel. peale nende pingutuste stagneerumise püütakse vähendada avalikke kulutusi, nagu te teate OECD riikides on eelarve defitsiit suurenenud tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksa ja kahe tuhande seitsmenda aasta vahel on see olnud kaks koma kaks protsenti SKT-st ja kahe tuhande üheksandaks aastaks oli see kaheksa protsenti, seega teiste riikidega võrreldes on Euroopa Liidu liik-, Liidu liikmesriikidel tunduvalt vähe manööverdamisruumi, arvestades nende eelarve olukorda, seega on meil olukord, kus me püüame olukorda tasakaalustada ja riikidel on surve sissetulekuid suurendada, see aga kui me vaatame avaliku võla suurust, siis eh, see on tõusnud kümne kuni kolmekümne protsendipunkti võrra, mida tuleb siis eh, hiljem omakorda tagasi maksma hakata. kolmandaks, nagu doktor Mallin ka seda ütles, on praegune olukord selline, et me oleme eh, kaitsekulutuste vähenduste osas jõudnud oma võimekuse piirile. kui me eh, vaatame näiteks Liibüa operatsiooni, siis me näeme, et ilma Ameerika Ühendriikide abita ei oleks me saanud seal sekkuda, toon siin ühe näite, kui me vaatame Ameerika rakettide kasutamist, siis nende koguarv vastab ühe nädala jooksul kogu Euroopa eh, riikide suurte projektide mõõtmetele. paljud on öelnud, et täna oleme küll säilitanud kõik programmid ja võimekused, kuid niivõrd madalal tasandil, et meil ei ole tegelikult enam militaarvõimekust ja see on ohtlik, sest see jätab mulje, et meil on sekkumisvõimekus olemas, me võime rahvusvahelisel tasandil oma rolli mängida, kuid kui ühe nädala lõppedes peame me sekkumise lõpetama, siis milline on meie võimekus tegelikult? muidugi võib siin rääkida, kui pro projektide hajutamisest Euroopas. ja seega kui me pingutusi vähendame, siis igasugune mitteprogrammiline sekkumine muutub võimatuks, aga see on väga ohtlik nii kaitseküsimuste aspektist kui ka sekkumisküsimuste aspektist, seega on meil siin, tekivad sellised käärid, sest peamiste programmide varustuse kulutused tõusevad viie kuni seitsme protsendi võrra, kuid ja see muudab varustuse hankimise üha keerulisemaks ja mõni aasta tagasi märgiti, et äh, kui eelarve tendentsid jätkuvad samamoodi nagu üheksakümnendatel aastatel, siis Pentagonil ei õnnestuks kahe tuhande kolmekümnendal aastal osta muud kui ainult ühe lennuki, see näitab väga selgelt seda olukorda. siit äh, tekib mitu küsimust, kõigepealt kas meil on mõistlik vähendada kõikjal ühtemoodi avalikke kulutusi. me näeme, et äh, kõiki ministeeriume mõjutavad eelarve vähendamised, kuid kõigil ei ole samasugused eesmärgid ega samasugused vahendid. kui me võtame näiteks äh, kaitseministeeriumi, siis me näeme, et äh, kapitalikulutused on siin peamised. teiseks, kas me peame kaitsekulutusi vähendama samamoodi kaitse-eelarvete raames. kui me vaatame ajalugu, siis külma sõja raames säilitati sotsiaalsed kulutused Euroopa Liidus ja seda investeeringute arvelt. peamised kulutused on laskemoon ja pärast seda sotsiaalsed kaitsekulutused. seega tekib siin küsimus, kuidas täpselt mida vähendada. kolmas küsimus, kas on mingisugune lävendi efekt, mis võtaks arvesse tehnoloogilist arengut ja tootmismahte, kui me vaatame tootmist, siis äh, kui me võtame arvesse tehnoloogilist arengut, siis kas tehnoloogia areng ületab seda teatud lävendit riikides? me näeme, et see lävend tõepoolest mõnikord ületatakse. nagu doktor Mälling ütles ei tekitanud kriis mitte probleeme, vaid tõi neid lihtsalt esile ja kaitsejõu pingutuste vähenemine muutub nüüd tõeliselt kriitiliseks ja seega on meil vaja langetada otsuseid. me võime sekkuda põhiliselt kahel tasandil, vertikaalsel ja horisontaalsel tasandil. esimene tasand, mis võtab arvesse lävendi jõupingutusi, kui me vähendame militaarkulutusi, siis võib tekkida olukord, kus me kulutame endiselt sama palju, kuid tõhusus väheneb oluliselt. me näeme seda selgelt investeerimisvõimekuse raames kui riigil ei ole enam võimekust ennast ise varustada, siis tuleb turu suurust muuta. me peame vastastikuseks muutma oma jõupingutusi selleks, et leida sobiv tasand, mis vastaks tootmise mahule me ei pea siin mõtlema ainult kahekümne seitsme liikmesriigi tasandile, vaid ka mõne liikmesriigi tasandile, mis võib ergutada ka konkurentsi ja see on alati huvitav lahendus. seega on põhiline säilitada Euroopas tootmisvõimekus, et Euroopa saaks ise reageerida. teine dimensioon, mis on nii lühiajalises perspektiivis kui ka süvitsi minnes. huvitav see on mõelda suhetele, mis valitsevad riigi ja tööstuse vahel. täna on meil tööstusmudel, mis põhineb enamikus uute programmide algatamisel. see lubab luua tulevasi turgusid. see on väga hästi viimase viiekümne aasta jooksul töötanud, arendame välja programmi, siis hakkame kohe uusi välja arendama. kuid täna me oleme jõudnud selle mudeliga lõpule, sellepärast et meil ei ole enam võimalust uusi programme välja töötada. seega tekib küsimus, et kas me ei peaks riigi ja tööstuse vahelisi suhteid uuesti ümber defineerima äh, säilitamaks konkurentsivõimet ja võib-olla selleks ka, et äh, muuta äh, riikide vahelisi võimekusi vastastikuseks. kui me piirame programme, siis äh, õnnestub meile paremini programme riikide vahel koordine-, koordineerida siin on kaitsetööstuspoliitika äh, näiteks Ühendkuningriigis väga heaks näiteks ja see näitab, kuidas me saame muuta vastastikuseks oma äh, vahendid, ilma et meil oleks ilmtingimata ühine programm. seega me näeme, et meil on vaja struktuurilisi muutusi, mis äh, tulenevad majanduskriisist kuid toimijad peavad mõlemalt poolt olema valmis investeerima ja siin on vaja erinevate osapoolte vahelist kokkulepet. kaitsetööstus peab uue eelarve raames vaatama, kuidas investeeringuid paremini kadreerida. suur aitäh! nüüd äh, leiab aset umbes pooletunniline ara-, äh, arutelu ja kõigepealt on sõna proua Koomešil, palun. suur aitäh, et äh, täna siia kohale tulite ja et meile teemat ka tutvustasite, me muidugi teame sellest juba suurt osa, aga oluline on see ikkagi selgelt välja öelda. loomulikult oleme väga teadlikud äh, sellest, et me ei ole saavutanud oma eesmärke ning praeguses majanduskriisi kontekstis eh, on see veelgi enam nii. ja kui näidata väga selgelt meie läbikukkumist, siis üheks näiteks oleks kindlasti Liibüa, sest et olid korraga tekkinud kõik need tingimused, mis nõudsid seda, et Euroopa Liit rakendaks ellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, aga Euroopa Liit otsustas seda mitte teha, otsustas ohjad üle anda NATO-le ja äh, ameeriklased loomulikult mõistsid, et tegelikult oli tegemist Euroopa Liidu ülesandega. ja seda tehti hoolimata sellest, et Euroopa Parlament nõudis algusest peale eh, ÜJKP missiooni ja ka relvaembargot, mille üle otsustas Julgeolekunõukogu. probleem seisneb selles, et võib-olla tõesti praegu on meil vahendeid napilt tulenevalt majanduskriisist, aga tegelikult äh, nõudlus kaitsemissioonide järel ei ole sugugi vähenenud ning ei ole vähenenud ka nõudlus Euroopa Liidu sekkumisele. ja eelmise nädala avaldused selles suunas olid ka väga selged, ameeriklased peaksid äh, samuti osaliselt vastutama selle eest, millises olukorras praegu Euroopa Liit on. me teame väga hästi, et kuni härra Bushi ühe viimase kõneni Bukarestis räägiti sellest, et Euroopa Liidu julgeolekupoliitika peaks olema osa Atlandi-ülesest e, kaitsepoliitikast, sinnamaani aga olid Ameerika Ühendriigid väga vastuolulisel seisukohal. tahaksin teile esitada küsimuse ja tegelikult tunnen selle üle suurt muret, sest et ma tean, et äh, näiteks minu kodumaal Portugalis, äh, kus on tõesti üsna väljapaistvam võimekus mõningates valdkondades, arvestades meie ajalugu ja nii edasi, ilmselt jääb sellest ilma. ja ka Euroopa Liit jääb sellest ilma, kui me ei tee mitte midagi selleks, et ühiselt midagi äh, kaitsevõimeku osas, võimekuse osas ära teha. nii et tahaksin äh, teilt küsida esiteks seda, et on tõesti uskumatu, et Euroopa Liit ei ole võidelnud korruptsiooni vastu kaitsevaldkonnas. üks põhjuseid, miks meil vahendeid ei ole ja miks meie kodanikud ei ole valmis maksma kinni kaitsevarustust praeguses majanduskriisi kontekstis, on just nimelt see, et me ei ole võidelnud korruptsiooni vastu ja me ei räägi siin ainult äh, Portugali korruptsioonist, see on Portugali, Saksa või Portugali, Ameerika Ühendriikide või mis iganes äh, suunaline korruptsioon. nii et korruptsiooni vastu me ei võidelnud ja see on üks põhjuseid, miks meil hetkel raha ei ole ja miks äh, kodanikud ei suhtuks kuigi rõõmsalt sellele, et peaks ähm, suuremaid vahendeid suunama varustuse ostmisele. ja Te võrdlesite meie kaitsealaseid pingutusi Ameerika Ühendriikide omadega, kas me ei peaks neid võrdlema ka BRICS-i äh, riikidega? Hiina ettevõtted, kes käivad äh, siin äh, shoppamas Euroopa ettevõtetes, siis kas ei või juhtuda nii, et hiinlased ostavad üles need Euroopa tehnoloogiad ja meie jääme nendest ilma? Lissaboni lepingus leppisime kokku, et on vaja luua välisteenistus ning et on vaja luua ka kõrge esindaja ametikoht, kes tegeleb tegelikult ka äh, kaitseküsimustega. on see siis midagi muutnud? me olime väga pettunud, kuigi parlament seda toetas, et ei ole mingisugust äh, midagi muutunud selles osas, kui oleme üritanud veenda liikmesriike meie ühise julgeoleku kaitsepoliitiliste vahendite kasutamises Liibüas. nii et kas siis see tuleneb nüüd mõningate liikmesriikide vastuseisust, näiteks Saksamaast, aga lisaks ka osad riigid ei ole tahtnud teha suuremaid kulutusi? näiteks kui võtame selle, mida kõrge esindaja on teinud Euroopa Kaitseagentuuri osas kuidas kaitsesektor panustab majanduskasvu, sest et tõesti, kui me nüüd suudame ümber pöörata selle väga murettekitava tendentsi, siis kuidas saame veenda liikmesriike, liikmesriikide valitsusi, et kaitsetööstus saab samuti panustada töökohtade loomisesse ning majanduskasvu Euroopa Liidus, aitäh! härra Kaal, palun suur tänu, härra esimees. suur aitäh ka siiamaani kõnelenud äh, külalistele. ka mina tahaksin siin tugineda Liibüa näitel, mis näitab väga hästi, et meie ülesandeks oleks pidanud olema Liibüas midagi ära teha ja et Ameerika Ühendriigid sekkusid siin väga tagasihoidlikult ja nad on endiselt väga tagasihoidlikul positsioonil. tahaksin teada, milline on teie arvates peamine põhjus, miks hetkel ei tehta piisavalt tihedat koostööd, kas see tuleneb poliitilistest seisukohtadest või sõjalisest koostööst? kas on endiselt jäädud äh, vanade seisukohtade juurde või kas see tuleneb kaitsetööstusest, mis üldiselt äh, töötab pigem omaenda kodumaa teenistuses ja enamasti kaitsesektor ühes konkreetses riigis ei soovi tihedamat koostööd teiste riikidega, sest et siis äh, muutub asi läbipaistmatumaks ja nemad lõpuks saavad sellest kahju. nii et kas see on sõjalise poole süü või pigem tööstuse süü, et nii tagasihoidlikult on Liibüas tegutsetud? ja milliseid õppetunde võiksime saada Liibüa juhtumist? ja mis juhtub järgmine kord, kui Ameerika Ühendriigid ütlevad, et neid ei huvita sekkumine ja kui meil ei ole vajalikku võimekust olemas? kas te arvate, et oleks võimalik alustada poliitilist debatti selles küsimuses või et kas see ei ole eriti põhjendatud ning erilist lootust niikuinii ei ole? nii et millise hinnangu annate teie sellele ja kuidas hindate koostööalastele, koostööalaseid pingutusi, me kõik ju teame, millest räägime. ja millise hinnangu annate ka Euroopa Liidu äh, kaitsevaldkonna äh, võimetele, meil on ju kolmsada erinevat projekti praegu käimas ja mida teha selleks, et tegelikult ka ellu rakendada kõiki neid ettepanekuid, mis praegu laual on? suur aitäh, härra Kämpel, palun! suur tänu, härra esimees ma tahaksin paneelile esitada küsimuse just ressursside äh, ühise kasutamise ning jagamise kohta, kust on pärit see idee, see tundub, et see on väga sobiv neile, kes soovivad poliitiliselt suuremat Euroopa Liidu integratsiooni. nii et kõik Euroopa Liidu relvajõud oleks justkui ühised relvajõud. North Norfoodis ka sellest räägiti. ja nüüd me ei räägi tegelikult söest ja terasest, vaid tundub, et siin on uus sarnane plaan kaitsesektori tarvis, mis sunnib kõ-, ühendama kõik vahendid, olgu siis need sõjalaevad, lennukid või sõjaväelased, nii et kas tegelikult sellest käib jutt? suur aitäh! ja härra Liisek, palun! suur tänu, härra esimees! vabandan, et räägin siin poola keeles. suur aitäh väga huvitavate ettekannete eest. tõepoolest veel kord nüüd mõistsime mõningaid kurbi fakte, te kinnitasite neid veel kord üle. paar tundi tagasi oli internetis näha ühe Briti admirali sõnavõttu, kes ütles, et umbes kolme kuu pärast jääb Ühendkuningriik ilma oma võimalusest osaleda aktiivselt praegusel tasemel Liibüa missioonis, sellepärast et nende rahalised vahendid lihtsalt saavad otsa ja ka äh, poliitiliselt neil seda võimalust enam ei ole, nii et äh, nüüd siis näeme, et tegemist on ju väga suure riigiga, kellel on tohutu eelarve, ka kaitse-eelarve on tohutu ja ka nemad ei suuda seda teha, nii et äh, see kinnitab üle selle, mida teie ütlesite. juba mitu kuud räägime sellest teemast, me teame, kui suur erinevus on proportsionaalselt Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Liidu riikide kaitsekulutuste vahel. nii et suuremalt jaolt olen teie sõnavõttudega nõus, tõesti olukord on pigem kehvemapoolne. aga ka omapoolne küsimus, milliseid lahendusi te praegusele olukorrale näete? me peaksime näiteks kõrvale jätma sellise lahenem-, lahenduse, et äh, äh, rahvusparlamendid midagi ära teeks, et nad otsustaksid äh, suurendada kaitsekulutusi. seda sellele lootma ei tasu jääda, sest et kõik kannatavad äh, praeguse kriisi all ja ei ole ka poliitilist tahet selleks, et äh, oluliselt suurendada kaitsekulutusi. mulle jäi meelde teie ähm, sõnavõttudest ka see, et te rääkisite, et tuleks äh, paremini ära kasutada äh, rahalisi vahendeid ning ühtlasi mõningates valdkondades äh, ühiselt tööd teha. Te ütlesite äh, väga delikaatselt ja kriitiliselt, et meil on väga suur hulk projekte, mis on nii-öelda alles sümboolses faasis ja tekib siis küsimus, et kas me ei peaks siiski mm, spetsialiseeruma, keskenduma millelegi vähemale, jätma sinnapaika mõningad nendest programmidest ja keskenduma sellele, mis meie jaoks on ikkagi kõige olulisem. suur aitäh! keegi rohkem sõna ei soovi, seega härra Mölling, sõna teile tagasi. suur tänu, härra esimees, ja suur aitäh teile, daamid ja härrad! jätan välja siit need küsimused, mis puudutavad tegelikult järgmist paneeli ja siis alustaksin proua Koomesega. jah, korruptsioon on üks küsimus ja ega see ei ole kõige olulisem. see on osa kõikidest nendest asjadest, mis valesti võivad minna. aga ilmtingimata ei peaks tegelema korruptsiooniga. tahaksin selle siduda äh, küsimusega kaitsesektori panusele majanduskasvu. kui nüüd vaadelda, vaadelda arvulisi andmeid ja üritada mõõta kaitsesektori panust äh, Euroopa Liidu SKT-sse, siis tegelikult see on üldse täiesti ebaoluline, sellel ei ole mingisugust tähtsust. ei ole vaja, et kaitsetööstus äh, suurendaks meie majanduskasvu, vaid on vaja, et see tõstaks meie julgeolekut, nii et see on äh, siin üks küsimus, mille osas on veel arenemisruumi ja see on seotud ka härra Kaaleri küsimusega. nii et kui nüüd esitate küsimuse, et kes kaitsetööstusest kasu saab, siis on näha, et siin on poliitikud, tööstus ja sõjaväelased, aga väga raske on öelda, et üldiselt äh, kes sellest täpselt kasu saab, vaid tuleb vaadata konkreetseid juhtumeid. Lissaboni lepingu teema ning kõrge esindaja, kas tema on midagi muutnud, see on väga oluline küsimus ja selle peaksite esindama kõrgele esindajale endale. mina ei, seda vahet ei näe, aga võib-olla temal on teistsugune vastus, ta tunneb oma tööd hästi ja mina olen ka silma peal äh, pidanud mõningatel asjadel, mis juhtunud on. mida Liibüast õppida? see on tänaseks peateemaks, me nägime, et Ameerika Ühendriigid väga osaleda ei taha, nad lihtsalt andsid sellise esimese lükke, ütlesid, et nüüd on see teie teha ja me näeme, et Euroopa Liit ei ole üldse võimeline ei poliitiliselt ega sõjaliselt sellist missiooni juhtima. nii et lõppkokkuvõttes oleme olukorras, mida oli ette näha juba viimase kolmekümne aasta jooksul, alati on tekkinud see küsimus, et Euroopa Liit ilma kaitseta me ei räägi ilmtingimata sellest, et äh, midagi ära teha kuue tuhande kilomeetri kaugusel meie kodust, vaid äh, tuhande kilomeetri kaugusel. me ei suuda kukutada isegi ühte ainsat diktaatorit. see tähendab, et me ei suuda lihtsalt äh, oma võimu õigesse kohta suunata ja võib-olla siis tähendab seda, et meil ei olegi seda võimu. nüüd veel need vahendid koondamine ja jagamine, ma ei tahaks pikemalt sellest rääkida aga see on seotud äh, siin põhiprobleemiga. kui jätta sellised initsiatiivid kaitsevaldkonna bürokraatia kätesse, siis äh, on ametnikud, kes täidavad paberid ära, esitavad need ja siis on äh, kolmsada eriprojekti aga tegelikult on praegu vaja poliitilist juhtimist, ka poliitilist tahet öelda selgelt välja, et see on minu jaoks oluline algatus ja ma surun selle läbi. seda praegu näha ei ole. selleks on mitmeid eri põhjuseid, ma ei taha selleks, tahaks sellest pikemalt rääkida, aga kui ei ole ühte või, või, või üleüldse poliitilisi liidreid, kes nagu näiteks endine Saksa kaitseminister Gutenberg, kes äh, Äh, võib-olla kogemata, aga andis oma näo Genti algatusele, siis äh, see läbi ei läheks, sest et äh, relvajõud on bürokraatlikud ja midagi sinna parata ei ole. härra Campbell, vahendite koondamine ja jagamine, te ütlesite, et see on uus, see ei ole midagi uut, selles osas on juba väga pikk traditsioon ja Ühendkuningriik on selles osas üsna eesrindlik Teil on kolm aastakümmet ähm, kogemusi integreeritud äh, kaitsejõududega äh, Hollandiga. nii et äh, tuleks ka analüüsida seda, mida Euroopa Liit võiks õppida sellistest integreeritud kaitsejõududest. ja hetkel selleks tõukejõuks ei ole mitte see, et me tahame, tahaksime kakskümmend seitse sõjaväge ühendada, vaid nagu ma ütlesin, siis peamiseks teemaks on Liibüa, kaugemale me üksinda enam minna ei suuda. ja me oleme väga tänulikud tegelikult sellise näite eest, mida meil on võimalik siin kasutada ja meil ei ole ühtegi paremat näidet sellest, kuidas, kui võimetud on üksikud liikmesriigid üritades tagada omaenda julgeolekut ning samas oleme võimetud ka ühiselt ja, ja minu arvates on see küll üsna hirmutav, nii et see ei ole mingisugune uus Schumanni plaan, keegi ei suru midagi peale poliitiliselt ja me oleme näinud viimase kümne aasta jooksul, et ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ei ole Euroopa Liidu peamiseks vedavaks jõuks. härra Liisek osaliselt olen ma teiega nõus spetsialiseerumise osas, aga siin ei ole võtmeküsimuseks mitte praegune spetsialiseerumine, sest hetkel keskendutakse sellele, mis on kõige odavam. siin on võtmeküsimuseks üksteisega rääkimine. aga isegi praegu kaitseministrid ei suhtle ja see on ju päris naljakas, kas ei ole? suur aitäh, nüüd palun härra Pelle. suur tänu, härra esimees proua Gomes, ma arvan, et teil on õigus, kui äh, võrrelda meid Ameerika Ühendriikidele, siis teinekord äh, juhib see meil valele teele, sest et me ei räägi siin tegelikult kaitsekulutustest, sest et siin ei ole tegemist Euroopa Liidu kaitsekulutustega, vaid liikmesriikide eraldi kulutustega ja kui me siin midagi võrdleme, siis äh, tuleb arvestada seda, et me jagame oma pingutused kahekümne seitsmega kui me võtame ühe keskmise suurusega Euroopa Liidu liikmesriigi, Saksamaa või Prantsusmaa kaitsekulutuste mõttes ja võrdleme seda riiki Ameerika Ühendriikidega, siis on see, siis võib-olla pigem oleks loogilisem võrrelda seda sarnaste riikidega, sarnase suurusega riikidega, Iisraeli või Koreaga. eriti, esitati mitu eri, eriti küsimust jõupingutuste koordineerimise ja tõhususe kohta siin on tegemist äh, alliansi teooriaga ja sellega seotud majanduskategooria, majandusteooriaga. kui me võtame NATO, siis majanduslikust vaatenurgast on tegemist kõige tugevama alliansiga. aga kui me võtame siin äh, pingutuste ühendamist, siis tegelikult rahaliselt äh, moodustab see väga väikse osa vaid, vaid üks protsent SKT-st ja Euroopa Liit ei suuda ka kaugemale minna ja siin oleks võimalik vaadata, kuidas alliansi äh, teooria võiks äh, riike üles kutsuda selleks, et äh, ühendada oma jõud. aga loomulikult igalühel on oma huvid, igaüks ühineb teistega, kui tal selleks põhjust on, aga siin mingisugust konkreetset ühte põhjust ei ole, ei koostööd teha ega ka kuidagi panustada. ja teiseks ei ole ka kohustusi. kui vaadata, mis toimub rahvusvaheliselt või piirkondlikult, siis teooria näitab, et kui ei ole ühte sellist elementi, mis suudaks sundida riike koostööd tegema, siis ähm, äh, seda ei tehtagi ja siis kokkuvõttes üritatakse ise oma pingutusi võimalikult palju vähendada. ja nüüd kaitsesektori mõju majanduskasvule ja töökohtade loomisele ja siin tahaksin pöörduda tagasi äh, mastaabisäästude juurde. kaks Iisraeli äh, teadlast kahe tuhande neljanda aasta teoses tõestasid, et kui äh, kui kulutada kas hästi vähe või üleüldse mitte, siis nii sõjaliselt kui majanduslikult on see võrdne nulliga. ja kui kulutada hästi vähe, siis ei suudeta sammu pidada tehnoloogilise arenguga, nii et äh, mida siis siin äh, tööstuse osas peaks ära tegema, nüüd teiseks äh, innovatsioonisüsteem, kas kaitsetööstus on integreeritud, kas see on võimeline levitama oma teadmisi ka sõjalisest valdkonnast väljapoole, mis oleks kasutatavad tsiviileesmärkidel, sellised ülekandemehhanismid on liiga nõrgad ja see tähendab, et kaitsetööstus jällegi kuivab kokku, nii et siin on selline mõlemat pidi negatiivne efekt. ma arvan, et ei ole vaja siin rääkida, härra Campbell, Euroopa Liidu sõjaväest, see oleks võib-olla ideaaliks, aga kui ne-, kui vaadata, et Euroopa Liidu operatsioonide ja missioonide arv kasvab, siis tekib küsimus nii-öelda föderaalse rahastamise osas sest et oleks vaja selliseid vahendeid, mis võimaldaks äh, viia neid missioone läbi heades tingimustes ja mis äh, sa-, teeksid ta tasa äh, puudujäägid siseriiklikul tasemel. ja enam mingisugust jõupingutuste ühildamist ei olegi, sellepärast et algusest peale kõik need pingutused oleksidki ühised. ja nüüd laiemalt, härra Liisek siin tekib poliitilise ambitsiooni küsimus, kaitsealased pingutused ei olegi midagi muud. ma rääkisin ka professor Sapolskiga, kes ütles, on täiesti uskumatu, et ju Ameerika Ühendriigid kulutavad viis protsenti oma SKT-st eh, kaitsekulutustele ja Euroopa Liidus ei jõua me isegi kahe protsendini. aga samas ütles ta, et tegemist on kollektiivse valikuga ja kui me oleme valmis äh, seda aktsepteerima, siis ta ütles näiteks, et ähm, Korea sõja ajal kulutas Ameerika Ühendriik, kulutasid Ameerika Ühendriigid lausa kümme protsenti oma SKT-st ja, ja sellega oldi nõus. tegemist on poliitilise nägemuse küsimusega ja sellest me kuidagi mööda hiilida ei saa, nii et ükskõik, kas me räägime kaitsekulutustest, kaitsetööstusest või ähm, missioonidest siis äh, me väljume siin puht eelarvelisest või majanduslikust aspektist, tegemist on äh, poliitiliste ambitsioonide küsimusega. ja edasi, kuidas siis täpselt äh, mida jagada, selles seisnebki peamine küsimus. meie kõigi eesmärgiks on olla tõhusad ja Euroopa Kaitseagentuur on seda väga palju ka rõhutanud, on tekkinud järjest enam kaitsealaseid programme täpselt samade teemade ümber, majanduslikult see on täiesti arusaamatu ja tegelikult ka kaitsetööstus äh, on selles osaliselt süüdi, sest et äh, loomulikult ka tööstus üritab ise ähm, säilitada juba saavutatud. aga kui tal on võimalus seda teha, siis äh, mis siis ikka, kui me vaada, vaatame, kuidas koostööd tehakse, siis äh, koostöös ei ole probleem, tihtipeale süüdistatakse koostööprogramme. see ei ole üldse problemaatiline, vaid äh, probleem on selles, kuidas koostööprogramme hallatakse poliitiliselt kui me vaatame näiteks NH üheksakümmet, siis on siin meil kakskümmend kolm eri mudelit ühe programmi jaoks ja viissada kui oleks tellitud viissada tükki, siis oleks see võimaldanud teha ka mastaabisääste, aga need eesmärgid hävitati täielikult siseriiklikul tasemel ja selle näol oli tegemist poliitilise valikuga, aitäh! suur aitäh! teise pals paneelis on mul lõõm tervitada brigadir kindral Jo eh, Koelmonti, kes on Egmonti eh, Kuningliku Instituudis eh, Brüsselist, härra Toomas Valasek, kes on välispoliitika kaitseala direktor Euroopa Reformikeskuses Londonis ja härra Graham Muir, kes on poliitika planeerimise osakonna juht Euroopa Kaitseagentuuris teine osa puudutab äh, väljavaateid võimekuste koondamiseks ja jagamiseks, millised äh, võimekused peaksid olema prioriteedideks siin ja millised poliitilised raskused äh, võiksid olla seotud selle protsessiga, eriti mis puudutab kättesaadavust, tööstuslikku jagamist ning suveräänsust. alustame brigadi, brigaadikindral Koelmantist aitäh, härra esimees. jah, võimalused äh, ressursside jagamiseks. Äh, täna pärastlõunal jagaksin teiega kuute mõtet äh, sellel teemal ja piirdun siiski selle kümne minutiga, mis mulle antud on. esimene element on, et ressursside jagamine ei ole midagi uut ja paljud riik, paljudel riikidel on juba ajalugu, mis läheb tagasi kuuskümmend aastat selles küsimuses ja nüüd hiljuti, kui me oleme rääkima hakanud ressursside jagamisest, siis alati rõhutatakse regionaalset koostööd. ma arvan, et regionaalne koostöö on õigustatud ja regionaalne koostöö, sellel on kindlasti ka omad plussid, aga kindlasti on siin ka potentsiaali algatada uusi regionaalseid projekte ja samal ajal on võimalik suurendada ka olemasolevate regionaalse eh, koostööprotsesside eh, potentsiaali. aga ma arvan, et me ei tohiks Euroopat siiski jaotada regionaalkoostöö saarekesteks, ma arvan, et me peaksime ürit-, eh, üritama leida teatud võrgustikke üle-euroopaliseks koostööks ja tõesti jah, regionaalne koostöö on oluline, aga oluline on ka ressursse jagada konkreetsetes valdkondades, konkreetsete relvasüsteemide puhul, sest et see äh, võit, mida on siit võimalik saavutada, see, et äh, tõhusus suureneb äh, palju rohkem ning siit on võimalik ka kokku koguda rohkem riike, nii suuremaid kui väiksemaid ning igalt poolt Euroopast. nii et eh, see on siis esimene mõte, jah, regionaalne koostöö, aga see puudutab ka ressursside jagamist konkreetsetes valdkondades ning teemades. teine element, mida tahaksin teiega jagada, tihtipeale, kui hakatakse rääkima ressursside jagamisest, siis eh, Äh, tihti mainitakse, et see saab ohuks suveräänsusele, mina aga väidaksin vastupidist. näiteks Hollandi puhul. Äh, minu riigil Belgial on äh, Hollandiga ühine merevägede peakorter. see on, siin minnakse päris kaugele ressursside jagamisel, aga võin öelda, et samal ajal on täiesti võimalikud ka individuaalsed operatsioonid ühe riigi puhul, nii et mingisugust suveräänsust siin kaduma pole läinud. teine näide, tahan viidata erinevatele satelliitprogrammidele, mis meil siin Euroopas on. minu riik, Belgia, osaleb kõigis nendes. kuus kuni kümme protsenti kogukuludest on meie kanda ning eh, netotulemusena on minu riigil võimekus äh, satelliite ümber suunata, taotleda konkreetseid pilte konkreetsetest piirkondadest konkreetsel ajal, me saame seda teha. see loomulikult äh, on proportsioonis sellega, mida me anname sellele programmile, aga meil on nüüd see võimekus, ilma selleta ei oleks meil mingit võimetust, võimekust, mitte mingisugust suveräänsust. nii et lõppkokkuvõttes suveräänsus on see võim, mis teil on mõjutada teiste otsuse tegemist ning saavutada tulemusi, mida te soovite saavutada. ning minu arvates ressursside jagamine on õige instrument, millega just need eesmärgid saavutada, nii et vastupidi siis küsimus on lihtsalt selles, kuidas organiseerida seda ressursside jagamist. kolmas äh, äh, väide, äh, ressursside jagamisel on teatud piirid, sest et sellega tuuakse kokku asjad, mis on juba olemas, mis juba riikides olemas on. aastal kaks tuhat üks seadsime me siin Euroopa Liidus eesmärgid oma nõudmised ning nõrkused, strateegilised nõrkused ära määratleda ja nüüd äh, kõrvale jättes kõik see ressursi jagamine, mis on toimunud aastast kaks tuhat üks kuni tänaseni, strateegilised puudused endiselt eksisteerivad täiesti muutumatutena. meil on endiselt äh, äh, viis täpselt sama karakteristikut Euroopa võimekuste koha pealt. esiteks, meil on rohkem mehi ja naisi univormis kui Ameerika Ühendriikidel kuigi kulutab kakskümmend seitse liikmesriiki, oleme maailmas ainult teisel kohal. kolmas karakteristik on see, et kahekümne seitsme riigi tasandil on meil väga palju konkreetseid sõjaväelisi võimekusi, mis on üleliigsed. ja number neli, meil on puudused peamiselt strateegilisel tasandil ja need ei ole muutunud. aga olen väga optimistlik, sest et meil on ka viies karakteristik ja äh, see on väga huvitav äh, meie ülejäägid äh, on suuremad äh, kui meie puudused, nii et äh, siin on, mida ümber suunata. nii et sõnum, mida tahan saata, on see, et see ressursside jagamine, mida me üritame täna saavutada, on esimene samm laiemas programmis. et olla ambitsioonikam, et saavutada püsivam ning struktureeritum koostöö, mis hõlmab teatud tasandil ka kaitse planeerimist ning mis on suunatud ka sellele, ehm, kuidas eh, oma strateegiliste puudustega toime tulla. ja kui me paneme paika sellise struktureerituma ning püsivama koostöö, siis üks kriteeriumidest võiks siin olla lihtsalt, et me peame säilitama ja kus isegi, kus võimalik, isegi suurendama riiklikku suveräänsust, minu arvates on see täiesti võimalik. niisiis äh, ressursside jagamine on esimene samm. Äh, punkt neli on hoiatus. et hetkel on äh, ootused ressursside jagamisele väga kõrged, aga peame äh, tagama selle, et see nii-öelda Genti vaim säilib ning see slogan ressursside jagamine, et seda ei kasutata ära selleks, et äärealadel eh, midagi ära rikkuda. ja seda on lihtne teha, kui keskenduda teisestele küsimustele, võimekustele ja raskustele, mis eh, ja teemadele, mis minevikus on osutunud väga keerukateks ja mul on teatud märke, et selles suunas te just liikumas oletegi, nii et eh, me peame olema siin väga tähelepanelikud, me peame tagama selle, et see esimene samm, mille osas me praegu töötame, on märkimisväärne sest peame olema teadlikud sellest, et kui esimene samm ei ole märkimisväärne, siis teist sammu ei tulegi ja mingit äh, struktureerimat, struktureeritumat, integreeritumat lähenemist ei saavutata ning see sureb nagu paljud algatused minevikus. nii et see on minupoolne hoiatus. nii et ma leian, et äh, ressursside koondamise ning jagamise puhul peame me vaatama neid projekte, mis äh, toovad riigid kokku niimoodi, et vabatahtlikul alusel on tal mõju nende kaitse planeerimisele. toon teile ka näite. Äh, Holland ja Belgia on äh, integreerinud oma mereväed, kuid on endiselt suveräänsed ja mitte keegi Belgias ega ka Hollandis ei arenda mingeid kavasid, mis oleks seotud äh, sõjaväe, äh, mereväe varustusega ilma selleta, et vähemalt konsulteeritakse teise riigiga. nii et äh, sellel on olemas mõju mõlema riigi kaitseplaneerimisele vabatahtlikul alusel ja sellest on kasu mõlemale. nii et ma arvan, et see on just sellist tüüpi ressursside koondamine ja jagamine, mida me peaksime uurima. nii et esimene samm peab olema märkimisväärne seda on lihtne öelda, aga kas me saame sellega ka hakkama, kas meil on näiteid sellistest programmidest? Äh, üritasin neid leida ja see oli ka väga lihtne, sest et nad on ära toodud väga heas raportis, mille võttis vastu see parlament äh, üheteistkümnendal mail äh, siin on kaks algatust, esimene luua selline kokkutoov keskus Euroopa struktuurides, mis võimaldab tõelisi äh, ennetavaid lähenemisi, täielik äh, holistlikku suhtumist kriisi haldamisse ning äh, toob kokku erinevad osapooled, kriisi haldamisnõukogu ja teine näide, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu sees sisse viia püsivam operatsiooniline peakorter ja kui see saavutatakse, siis liikmesriigid saavad Euroopa Liidu institutsioonidelt väga selge sõnumi et nemad ise omaenda organisatsiooni sees koondavad ning jagavad ressurssi ja teine näide, need pea, see peakorter on äh, selge näide pragmaatilisest lahenemisest, lahendusest, mis põhineb kogemustel ja sellest on kasu mitte ainult liikmesriikidele, vaid mitte ainult institutsioonidele, vaid peamiselt just liikmesriikidele ja nüüd punkt kuus minu poolt, kas see kõik on saavutatav? ma arvan, et see on saavutatav ja ma arvan, et siin on mitmeid positiivseid indikaatoreid. Eh, esiteks, eh, meil on see eh, finantssäästuaeg, aga see ei ole mingi garantii. sellest võib olla kasu, aga me peame tagama selle, et sellest kasu oleks. teine on avalik arvamus. ja see on muidugi nüanssides erinev liikmesriigiti, aga üldiselt avalikkus on sellise Euroopa poolt, mis oleks võimeline tegema midagi märkimisväärset samas on avalikus arvamuses kuulda ka teatud kriitilisi küsimusi ja ma arvan, et need on põhjendatud. meil on juba olnud eh, kolm äratust, esimene oli eh, endine Jugoslaavia, teine Iraak ning kolmas eh, nüüd Liibüa. nüüd on lõpuks ometi aeg ärgata ja kolmas element, mis äh, praegu väga positiivne on ja see on viimastel päevadel ka väga selgelt välja tulnud, see tuleb jällegi Ameerika Ühendriikidest, sõnum on nüüd täiesti selge. Äh, võtke nüüd ennast Euroopa Liidus kokku ja tehke konkreetsemalt midagi just omaenda sõjaväelise võimekuse koha pealt. nii et äh, üks asi on nüüd täiesti selge. meil ei ole enam mingit konkurentsi ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja NATO vahel, seda kunagi ei olnudki, aga nüüd on see täiesti selgeks saanud, just vastupidi. ja lõpetuseks, teatud riikides äh, on selline kasvav tendents äh, jätta strateegilise tasandi äh, küsimused mitte mitte ainult riiklikule tasandile, vaid eksportida neid ka kõrgemale tasandile, me peame olema sellest teadlikud, aga ma olen optimistlik, sest ma näen siin Euroopa institutsioonides äh, Lissaboni järgselt äh, suurt tahet tõesti mõelda ja tegutseda strateegiliselt ja seda just konkreetselt siin parlamendis ning olen selle eest väga tänulik, aitäh! aitäh ja nüüd härra Valassik, palun! suur aitäh, äh, härra esimees, äh, selle võimaluse eest kõnelda alamkomisjoni liikmetele, räägin äh, poliitikast ja loodetavasti vastan ka härra Kaaleri ja härra Liiseki küsimustele selle kohta, milline on olnud valitsuste suhtumine sellesse ressursi jagamisele. natuke räägin ka korruptsioonist, sellest küsimusest, mille proua Gomes küsis. märkused põhinevad sellele uuringule, mis puudutab säästumeetmeid, mis meie keskusest tuli välja mais. Hollandi minister palus mul uurida äh, seda, miks mõningased jagamiskatsed on õnnestunud, mõned mitte. loogika siin oli lihtne, ressursi jagamine on majanduslikult väga mõttekas, aga arvestades neid erinevaid projekte, mida on katsetatud, millest on räägitud, väga vähesed nendest on olnud edukas, edukad. ühtne, ühtsed hanked, varustuse rahvusülene sisseostmine on üsna levinud nüüd juba, aga struktuuriline ressursi jagamine, ühise üksuse, infrastruktuuride kokkuviimine äh,, need ei ole just levinud. Euroopa Liidus on üks koma kuus miljonit sõjaväelast, ainult äh, mõned tuhanded nendest on ühtselt, ainult püsivalt äh, integreeritud üksustes, üheksakümmend protsenti vahenditest kuulub riikidele, mitte institutsioonidele ja äh, rahvusülesed kohad ja asutused on väga haruldased. poliitilised takistused on liikmesriikides muidugi suured riigid on mures sellepärast, et kui nad äh, mõne teise riigiga ühised üksused loovad, avaldatakse neile teise valitsuse poolt survet minna sõtta ja nad ei taha äh, seda teha lihtsalt sellepärast, et teine valitsus tahab neid ühiseid vägesid äh, kasutada. Nad on mures ka vastupidise efekti pärast, et kui nad äh, Äh, kellegi teisega koos üksused loovad, siis nende partner blokeerib äh, nende võimalusi kasutada vaja, vajadusel neid vahendeid. ja riigid on mures ka sellepärast, et nemad peavad tasuma oma partneri eest. nii et loomulikult äh, edukas integratsioon on keeruline aga paljud riigid on teinud seda väga hästi. brigaadikindral meenutas meile Belgia ja Hollandi näidet, Briti ja Hollandi üksused on sama hea näide, miks siis mõned riigid on siin edukad, mõned mitte. viimase aasta jooksul olen ma rääkinud tosinate endiste eh, kaitseministritega, kaitsenõunikega, poliitikanõunikega erinevates liikmesriikides eh, kogemustest ning nende vestluste põhjal see, määrasin mitmeid järeldusi selle kohta, mis muudab ressursi jagamise edukaks. Äh, aja kokkuhoiu huvides ei äh, räägi nendest kõigist, aga keskendun viiele, aga enne seda ütlen, et need viis märkust ei ole mingisugused käsud, nad ei ole kivisse raiutud, nad ei äh, ei pea kõik äh, olema täidetud selleks, et edukad olla, aga üldiselt enamik riike, kes on olnud edukas, on kõik need, kõigist nendest viiest kinni pidanud. esimene võtmekoostisosa on leida partner, kellel on samasugune strateegiline kultuur, sarnased suhtumised jõu kasutamisele ja samasugused ambitsioonid olla kohapeal või ülemaailmselt tegijad. Äh, mis siis, kui mitte, prantslased ja sakslased ei kasutanud oma ühisbrigaadi Afganistanis, sest et, et äh, Nad ei suutnud kokku leppida selles, kuidas, eh, millistel tingimusel neid vägesid sinna saata ja pärast eh, seda ei ole tahetud enam midagi jagada, Kristjan Mööling viitas ka nendele suhtumistele. Saksamaa oleks võinud siit saada ka teistsuguse õppetunni, et jagamine on hea, aga seda saab teha äh, ainult sobiva partneriga Prantsuse-Inglismaa koostööl minu arvates oleks parem perspektiiv, sest et äh, riikidel on samasugused äh, aspiratsioonid maailmas. aga Saksamaa võiks keskenduda integreerida selliste, selliste üksuste integreerimiseks, mis ei lähe sõja, sõtta, ehk siis näiteks äh, õppeasutused, hooldusasutused või nii edasi ja Saksamaa tundubki selles suunas minevat teine märkus, selleks, et see oleks edukas, tuleb keskenduda partneritele, keda saab usaldada ja siis eh, ei hakata enam kartma seda, et neid maha jäetakse. see õppetund on eriti oluline siis, kui hakatakse koguma eh, selliseid vahendeid, millega, mida kasutada enesekaitseks, riikliku territooriumi kaitseks, siin tahab ol-, tuleb olla eriti kindel, et teie poolt valitud partner ei hakka teid takistama nende ühisvägede rakendamist, mida tal oleks vaja enesekaitseks Äh, usaldus ja solidaarsus on põhjus, miks Põhjala riigid on äh, kindlad, et nad saavad väga tundlikus küsimuses koostööd teha kaugpõhja kaitse. nagu üks Norra äh, ametnik ütles mulle, et esiteks oleme me norralased, siis Põhjala inimesed alles, pärast seda eurooplased või Lääne-Euroopast pärit inimesed ja selline solidaarsus muudab enesekaitsevahendite jagamise võimalikuks. kolmandaks, jagamine on kõige parem, kui osalevad riigid on võrdsel tasandil kaitsekompaniide osas. see on oluline, sest et kui integreerida, siis saab säästa raha selleks, et vähendatakse taristut või tarneahelat. ja niimoodi säästetaksegi raha siin, aga tähendab seda, et on ettevõte, kes ei saa enam lepinguid, mida nad muidu oleksid saanud ja selleks, et see jagamine töötaks, tähendab see, tulevad tuleb need kaotused jagada võrdselt osalevate riikide vahel, mis siis, kui seda ei tehta. näiteks kui rääkida Briti kaitseametnikega, siis äh, paljud nendest ei ole rahul viimase jagamislepinguga Prantsusmaaga, sest nad kardavad, et Briti kaitsetööstus jääb siin kaastajaks, sest Prantsusmaa on äh, protektiivsem oma riiklide kohal, äh, oma ettevõtete kohaselt ja võimalik, et Briti Suurbritannia siit taganeb sellest lepingust, kui nende tööstus ei saa piisavalt palju lepinguid. ja neljandaks, oluline on ka äh, kavatsuste selgus. härra Campbell just viitas nendele erinevatele põhjustele, mis nüüd olla, osad riigid tahavad saavutada ühtset Euroopa armee eest, ena-, üha rohkem on neid, kes teevad seda selleks, et äh, säästa, äh, mõned nagu näiteks poolakad ja ukrainlased teevad seda selleks, et teised riigid äh, lähemale tuua Euroopa Liidule ja on selliseid, kes teevad koostööd selleks, et endised vaenuriigid kokku tuua. palju põhjuseid on siin, aga kui Te kogunete selleks, et ühisarmee luua, siis te keskendute ühisbrigaadi loomisele, kui te tahate säästa raha, siis keskendute ilmselt millele, millegi vähem seksikale, näiteks et koolitusüksused kokku tuua. ja oluline on see, et riigid, kes tahavad partnerlusse astuda üksteisega, peavad väga selgelt aru saama, miks nad seda teevad, sest et niimoodi saab vältida raskusi, kui hakatakse lõpuks välja valima seda võimekust, mida integreerima hakatakse ja minu viimane Eh, märkus on see, et madal korruptsioon eh, lihtsustab sellist jagamist. korruptsioon on tõesti probleem, teil on õigus, proua Gomes, kui eh, valitsused selliseid üksuse loovad, siis nad loomulikult tahavad ka lihtsustada või isegi kokku tuua oma hankepoliitikaid, mis tähendab seda, et mingi hankeametnik peab oma pädevust, võimu jagama või sellest loobuma täielikult ja kui ametnikud on korrumpeerunud, kui nad sellest raha saavad, siis nemad näevad sellest jagamisest ohtu oma ärimudelile ja kui neil on piisavalt palju võimu valitsuses, siis nad on tegelikult ka positsioonis, kus nad saavad sellist jagamist takistada. härra esimees, need on minu märkused minevikust, mis puudutab ressursside jagamist, neid on kindlasti rohkem, aga ma ei hakka teid tüütama kõigega, mis minu dokumendis on. mõned üldised järeldused õppetundidest, mille me saame olnud, saanud tulevikuks nendest varasematest äh, kogemustest, enne kui ma hakkan tegema konkreetseid soovitusi Euroopa Liidu poliitikatele. minu kõige olulisem järeldus tulevikupoliitika osas on see, et paljud faktorid peavad ühele joonele saama selleks, et edukalt ressursse jagada. ja seetõttu jällegi struktuuriline integratsioon, ühtsete üksuste loomine jääb pigem erandiks kui normiks. ja tingimused edukaks integratsiooniks äh, on olemas ainult mõningates Euroopa osades ja need ei ole tingimata Liidus geograafiliselt seotud äh, osad, kui te tahate sarnase strateegilise kultuuriga, sama sarnase suhtumisega tööstusesse, kaitse tõsise, kaitsesse tõsiselt suhtumine, sarnane suhtumine äh, usaldust solidaarsusesse, siis ei leia te selliseid riike väga palju. ilmselt äh, see jääb teie lähinaabruskonda, nii et selle asemel, et keskenduda ühtsele kaitsesüdamikule, oleks Euroopa jaoks ilmselt kõige parem julgustada äh, koostööd erinevate koostöösaarte vahel, siin ma äh, olen brigaadikindraliga erinõul, mul on tema vastu suur austus, ta tema keskusest on olnud väga palju kasu minu uuringu kohtamisel, me teeme tihedat koostööd, aga siin äh, on meil eriarvamus, mida kindlasti olen hea meelega valmis ka debateerima. ja ütlen teile, et see juba leiab aset, need kohapealsed koostöösaared juba toimivad. Prantsusmaa, Suurbritannia on üks selline, Holland, Belgia, Luksemburg on teine, Põhjala riigid, Tšehhid ja Slovakid äh, liiguvad äh, lihe, lähemale koostööle, mina olen äh, Slovakkia, Slovakkia kaitseministri välisnõunik ja näiteks ka Lõuna-Euroopa riigid võivad tulevikus saada selliseks saareks. aga minu kõige olulisem äh, seisukoht, kuigi väga palju faktoreid peab siin olema kaetud, siis kõige parem on sellist jagamist teha regionaalsel alusel. teiseks, millised võimekused on need, mida need saared otsustavad jagada, on sama oluline kui see, kellega nad otsustavad neid jagada. kui valitsused keskenduvad mitte lahingusse minevate üksuste äh, integreerimist, siis Äh, on tõenäolisem, et nad on ühel nõul selles osas, kuidas seda kasutada, kui siis, kui keskendutakse lahingusse minevatesse üksustele. Äh, siin on jällegi näide Saksamaa, Prantsusmaa koha pealt, kuidas erinevate kultuuridega riigid äh, integreerisid lahingusse mineva üksuse ja ei suutnud otsustada, kuidas neid kasutada. ja nii, et lihtsam on keskenduda koolidele, ladustamisele, koolituskohtadele ja nii edasi, ükski nendest ei lähe sõjaväkke ning on lihtsam kasutada, kuida-, otsustada, kuidas neid integreerida motiveeritult kasutada. kolmandaks äh, äh, takistused integratsioonile on erinevates regioonides erinevad. Need saared on kõik erinevad ja mõistlik Euroopa Liidu äh, jagamisstrateegia võtab need erinevused arvesse ning toob strateegiaid, mis on mõeldud konkreetsete kohtade jaoks. näiteks kuna sakslastel on halb kogemus lahingusse minevate üksuste Äh, jagamisega, siis tuleks keskenduda mitte lahinguüksustele. Suurbritannia ja Prantsusmaa peavad keskenduma sellele, et oma hiljutist lepingut rakendada äh, ja ideaalselt tuleks integreerida ka nende kaitsetööstust, nii nagu seda raketitööstusel juba on tehtud. ja see muudab ka infrastruktuuri integreerimise ning tulevaste üksuste loomise kergemaks. Tšehhi Vabariik ja Slovakkia kes on läbirääkimiste esimeses äh, faasis, peaksid äh, vaatama nüüd ettevaatlikult, milline osa toob kõige vähemalt poliitilist valu ning kõige suuremaid sääste. Põhja-Euroopa valitsused, kellel on juba formaliseeritud partnerlus Põhjala kaitsekoostöö osas, peaksid äh, struktuurilise jagamise osas kaugemale jõudma, nad peaksid teatud üksused kokku tooma ja nii edasi ja, ja ühised üksused looma. neljandaks, valitsus ei peaks valitsused ei peaks looma erinev-, identseid äh, grupeeringuid. Äh, nad peaksid minema eri sügavustesse, sest erinevatel riikidel on erinevad vajadused ning eelarved. prantslased ja britid saavad endale lubada üsna suure, suurt iseseisvust äh, ning hetkeeelarvetega saavad nad saad ka riik, riiklikke sõltumatuid üksusi lahingutesse. väiksematel riikidel on vähem tõenäoliselt tuge, nii tugev äh, usalduskriis, seetõttu nad saavad sügavamini integreeruda, neil on ka vähem valikut. Äh, enamik keskmise ja väikse suurusega riikidest see Eh, kas siis eh, nõustuvad jagama või kaotavad need pädevused, sest et neil lihtsalt ei ole raha, et neid eh, eraldi arendada. ja nüüd mõned konkreetsed soovitused Euroopa Liidule, ma arvan, et igasugune diskussioon ressursside kogumise ja jagamise kohta peab, peab keskenduma algusest peale tööstusele. kui ettevõtted jäetakse arutlustest kõrvale, siis ei saa nad anda nõu selle kohta, milline võiks olla riiklikule oskuste baasile see mõju ja kõige hullemal juhul võivad nad hakata tegema ühislobi, sellepärast et kaitsta oma äri Äh, algusest peale tuleks nad kaasata läbirääkimistele ja kui ettevõtted äh, seda teha tahavad, siis saavad valitsused neid ka äh, rahustada ning niimoodi saab luua ka tervislikuma ja konsolideerituma tööstusaluse. Te olete kindlasti märganud, et minu ettekandes olen rõhustanud just liikmesriikide rolli, mitte Euroopa Liidu oma, seda sellepärast, et leian, et Euroopa Liidu roll ilmselt on teatud määral piiratud valitsused kindlasti tahavad säilitada suveräänsust sõjaasjades ja seda ilmselt ka lähitulevikus, aga see ei tähenda seda, et ei oleks mingeid kasulikke ja otseseid asju, mida Euroopa Liit kohe teha ei saaks. tuleb muuta mõtlemist, luua stiimuleid, eemaldada takistusi ning suurendada võimekust. E, esimese puhul on kõige suurem takistus ignorants äh, see jagamine toob kaasa endaga rahu, see on hea, aga inimesed ei tea, kuidas seda saavutada. Euroopa Liit saab siin aidata äh, ma arvan, et Kaitseagentuur peaks koguma andmeid selle kohta, ähm, miks mineviku osad asjad, minevikus on osad asjad olnud edukad, teised mitte, nagu mina olen seda üritanud teha. ja ma arvan, et minevikust saadud õppetunnid äh, saavad olema äärmiselt kasulikud tulevikustrateegiate loomisel. ja siis tuleb neid strateegiaid jaotada ka Euroopa Liidus ning siin on väga kasulikuks vahendiks Euroopa Kaitse- ja Julgeolekukolledž, kus äh, selle saaks rohkem õppekavasse sisse viia ja teine kasulik valdkond, kus Euroopa Liit saaks aidata, on stiimulite loomine. ja ma arvan, et siin Euroopa Liidu suurim äh, kasu on äh, lahingurühmad. kui nad äh, loodi, siis selleks, et saavutada integratsiooni, loodetavasti koostööd, aga seda pole aset leidnud, riigid tulevad kokku kuuekuuliseks rotatsiooniks ja siis lähevad oma eriteid ja ma arvan, et Poola valitsus oli õiges, kui ta ütles, et lahingurühmadel peaks olema pikem rotatsioon, näiteks kolm aastat samade partneritega. kui te teate, et Poola alati iga kolme aasta tagant teeb koostööd Balti riikidega, siis annab see tugevama, tugevama stiimuli teha ka püsivamat koostööd. Euroopa Liit saab aidata kaasa ka takistuste eemaldamisel ja seda ta juba on teinud, usun, et kaitsehangete direktiiv, mida varem mainiti, on väga kasulik, sest see vähendab takistusi piiri juures ole kaubandusele ja üks kaudseid mõjusid, mis tal on, ja selle üle võib ka arutada, on see, et ta harmoniseerib teatud määral suhtumisi kaitsetööstusesse Euroopa Liidu liikmesriikides. pärast direktiivi muutub äh, keerukamaks äh, valitsustel äh, jätkuvalt kaitsta oma riigi tööstusi ebaausalt. kui mul on õigus, siis sellel on ka hea mõju ressursside koondamisele, jagamisele, sest et suhtumised Euroopa Liidu liikmesriikides seejärel on sarnanemad, sarnasemad ja härra esimees, äh, lõpetuseks äh, ma tean, et see välja pakutud koostöö saarte ettepanek äh, võib olla vastuolus mõttega, et tuleks arendada ühtsemat Euroopat, nagu brigaadikindral on juba öelnud, aga see ei ole selle eesmärk. kui ma taotlen selliseid saari, siis siin tunnustan kolme realiteeti. esiteks, riigid tahavad struktureerida oma relvajõudusid nii, nagu nad tahavad seda teha nende liikmesriikide äh, sõjaväelised vajadused on regiooniti väga erinevad ning edukad äh, jagamiskorraldused peavad olema seotud kohalike realiteetidega ja arvestades seda, leian ma, et regionaalne lahenemine on kõige parem võimalus, kuidas äh, ressursse jagada ja selliste säästudega muudavad osalevad riigid, muutuvad osalevad riigid tugevamaks ja see annab Euroopa Liidule suuremad, mitte aga väiksemad võimekused tulevikus. Thank you, Mr Move, please suur tänu, palun nüüd härra Müür. Thank you very much. suur tänu. suur tänu selle kutse eest. minu nimi on Graham Muir ja ma olen Euroopa Kaitseagentuurist erinevalt teistest paneelis osalejatest ei ole ma akadeemilise taustaga, ei tule ka ma rünnakrühmast, vaid olen kaitseagentuurist ja võib-olla on minu ettekanne pisut proosalisem kui teiste omad, kuid kaitseagentuur on praktilise loomuga, nii et ma räägin teile sellest, mida me teeme, keskendades just, keskendudes just ressurssidele ühisele kasutamisele. siin allakomitee on muidugi kursis meie tegemistega, meie uus juht koostatud Franz Arnault ka äh, esines teie ees äh, paar kuud tagasi. mis puudutab ressursside ühist kasutamist, siis äh, see on Euroopa Liidus väga aktuaalne küsimus ja nagu kindral Kulmont ütles, on see juba mõnda aega õhus olnud, kaitseagentuur ei, muidugi ei loe seda enda teeneks, kuid seitse aastat tagasi hakkasime seda rakendama mitmel erineval moel ja püüan selgitada, kuidas me seda teeme selle meie väikese Äh, agentuuri taustal me oleme ainult sada kakskümmend töötajat ja meil on piiratud eelarve. nagu eelkõnelejad ütlesid, minevikus oli ressursside ühine kasutamine ajendatud vajadusest ja tihtipeale oli tegemist ad hoc algatustega, kuid võib-olla mida me nüüd peaksime tegema äh, ja nagu ka eelkõnelejad ütlesid, me peaksime vaatama, kas me peaksime lähenema struktureeritumalt ja pikaajalisemas perspektiivis sellele küsimusele. mul ei ole siin äh, küs-, kohe vastust äh, koostöö saarte osas, kuid ma arvan, et äh, eelkõnelejate arvamused ei lähe täielikult omavahel lahku ja tahaksin ka näidata, kuidas täpselt. üks asi on selge kaitsepoliitika on suveräänsusküsimus liikmesriikide jaoks ja nemad peavad otsustama, kas nad jagavad oma ressursse ja kellega. meie Kaitseagentuuris leiame, et ei ole mingisugust ühtset mudelit, mis sobiks kõigile. ja siin saab võib-olla Kaitseagentuur just abiks olla, lubage mul selgitada, kuidas me saaksime teile abiks olla. kõigepealt agentuur, meie agentuur on ainuke, mis on mainitud ka ära aluslepingutes ja ainuke, kelle juhatus kohtub ka kaitseministritega. see äh, topeltspetsiifika äh, paneb meid äh, unikaalsesse institutsioonilisse positsiooni ja annab meile ka kõrge poliitilise mõju teiseks on meie agentuur toimiv terves hulgas kaitsevõimekuse suurendamise valdkondades. suurendame võimekust relvastumisest kuni tööstusvõimekuseni, mille juurde tulen ka hiljem tagasi. ja nagu ma ütlesin, on meie agentuur väga paindlik ja meie paindlikkus ilmneb selles, kuidas me oma projekte juhime. meil on kaks tüüpi projekte, opt-out lähenemine, kus kõik liikmesriigid osalevad, kui nad just ei otsusta vastupidi, see on üks mudel, ja teine mudel on opt-in, mis äh, näeb ette ainult kaht liikmesriiki, mis algatavad projekti ja teised võivad sellega ühineda, kui nad soovivad. see näitab, et meil on nii-öelda a la carte äh, lähenemine, see tähendab äh, vastavalt äh, liikmesriikide strateegilistele prioriteetidele, operatiivsetele vajadustele või nende erihuvidele või projektidele, otsustavad nad, mil määral soovivad nad osaleda meie põhialgatustes. ja see lähenemine illustreerib, kuidas ressursside ühine kasutamine toimub see äh, on just see, millega me tegeleme. ja mõned on äh, kirjeldanud meie agentuuri ka äh, ressursside ühise kasutamise tõmbekeskusena. kuigi me oleme juba algatanud terve rea projekte ja millest mõned näitavad ka tõelist võimekust, nagu näiteks Afganistanis nimetan siin helikopteritreeninguid ja ähm, omavalmistatud lõhkekehade probleemiga tegelemisel. Äh, need on ainult mõned projektid, mis me oleme algatanud, muidugi on meil ka Euroopa õhujõudude alane projekt. eelkõnelejad rääkisid tööstusest ja eriti doktor Valašek mainis, kui oluline on kaasata tööstus. see on midagi, mida meie agentuuris samuti peame väga oluliseks. meil ei ole vastust, kuidas seda tegema peaks, kuid me teame, et me peame tööstuse kaasama ja selle tulemusena mõni kuu tagasi organiseerisime õpitoa kuhu me kaasasime tööstuse, kus me rääkisime tööstusest ressursside ühise kasutamise raames. siin on ka tööstusele positiivseid mõjusid, näiteks kui mõned liikmesriigid otsustavad ühiselt, et nad peaksid oma ressursse äh, kasutama teatud tugiteenuste puhul, siis see annab tööstusele võimalusele neid tugiteenuseid tagada nagu näiteks toitlustamine, see on võib-olla banaalne näide, kuid nagu doktor Valašek ütles, ei ole küsimus alati kõrgetasemelises kaitsevõimekuses, vaid selles, kuidas me saame säästa igal elualal. mil-, milliseid piiratud ressursse me saame kasutada selleks, et saata üksusi lahingusse kõige kriitilisemates piirkondades ja veel üks asi, millest tahaksin rääkida, on see, et ressursside ühine kasutamine ei ole ainult suurendatud koostöö küsimus. tean, et sellest räägitakse palju sellel kuul, kui mitte sellel aastal, kuid meie leiame, et Kaitseagentuuris on oluline see, et mida rohkem ressursse ühiselt kasutatakse, siis seda suurem koostoimivus sellest tuleneb. ja see ongi kõige olulisem. kui te vaatate kui erinevat tüüpi varustust kasutatakse erinevates operatsioonides ja need ei ole omavahel koos toimivad. ja äh, kui suurte kulutusteni see viib, siis mida rohkem me ühiselt ressursse kasutame, siis see lubab meil rohkem äh, ressursse suunata just äh, kõige kriitilisematesse valdkondadesse kaitseministrid kohtusid kahekümne kolmandal mail agentuuri juhatusega ja otsustasid selle küsimuse kallal töötada. üks, mida, asi, mida me teha kavatseme, on see, mida doktor Valašek mainis, ehk siis püüame identifitseerida häid tavasid, kuid ka õppida vigadest ja eelnevatest näidete edulugudest. ja selle põhjal püüame anda liikmesriikidele näiteid selle kohta, mis töötab või mis ei tööta ja mis on täielik läbikukkumine. kindlasti on selliseid läbikukkumisi väga vähe. ja tahaksin lisada veel siia paar märkust lõppkokkuvõtteks. nagu ma just ütlesin, kaitseagentuur leiab, et meil on võimalus eemaldada teatud takistused ressursside ühise kasutamise teel, näiteks just keskendudes, keskendudes eelnevatele õppetundidele, tuues välja head tavad, tegeleda valdkondade vaheliste probleemidega, nagu näiteks varustuskindlusega. selge on see, et kui see algatus peaks töötama. nagu kindral Kulmont juba ütles, siis on siin vaja kõrgetasemelist poliitilist toetust ja panust. meie jätkame kõikide nende teemade kallal tööd ja tahaksin lõpetuseks öelda, et agentuur kuulub liikmesriikidele, meie eelarve tuleb otseselt kahekümne kuuelt äh, osalevalt liikmesriigilt, me ei ole riigiülene organisatsioon, meil on osanikud ja me töötame nende teemade kallal edasi, teades, et valikud, mis puudutavad ressursside ühist kasutamist, sõltuvad äh, liikmesriikide suveräänsetest otsustest, suur tänu Any... suur tänu, meil ei ole vist praegu küsimusi. palun, Kaaler. ja zunächst äh, vielen Dank an die äh, suur tänu. tänan kõiki kõnelejaid, tegin siin märkusi tänane kuulamine on meie jaoks raporti aluseks, mis me kavatseme koostada. nii et see lubab meil mõtteid edasi arendada, siin on palju olulisi küsimusi tõstatatud. siin räägiti piiridest optimaalsetest vormelitest, mis võiks kõige paremini töötada. siin räägiti palju vanadest liikmesriikidest ja üsna üllatav on see, et uued liikmesriigid on ambitsioonikamad kui vanad, sest vanad mõnedel liikmesriikidel on ju ometigi rohkem kogemust. kas te arvate, et uued liikmesriigid on lati seadnud kõrgemale praeguse Poola eesistumise ajal võib-olla näeme uusi algatusi. Poola on juba teinud äh, panuseid, püüdes muuta nõukogu pisut ambitsioonikamaks. Te mainisite siin ressursside jagamist, mis on äh, tegelikult praktikas äh, üsna erinev, kui võib-olla me Äh, saame siin nagu koondada ainult mõnikord oma ressursse, teinekord jagada. võib-olla me mõnikord ainult, saame mõnikord ainult ühes plaanis teha edusamme. võib-olla ressursside jagamine seisneb mõnikord selles, et ainult äh, üks riik saab kasu sellest, kuhu kõik panustavad. milline lähenemine on teie mõttes, teie jaoks kasulikum, kas äh, ressursside koondamine või ressursside jagamine? ja vastusena ühele panelistile, meie siin parlamendis näeme seda institutsiooni kui koordineerijat me teeme oma ettepanekuid, et asju edasi viia, teeme algatusi. muidugi öö, peaks meil olema võib-olla Euroopa tasandi ülevaade asjadest, mitte regioonide põhine nii et äh, saaksime tugineda proua Ashtoni võimekusele, et äh, konkreetsete ettepanekutega välja tulla. härra Müür, kuidas te näete Kaitseagentuuri rolli? kas te arvate, et proua Ashtonil on konkreetne roll mängida oma poliitilise tahtega? proua Komes, palun. jah äh, äh, toetan samuti küsimust, mis härra Kaaler just esitas ja leian, et korruptsiooniga võitlemine kaitsepoliitika alal on väga oluline, mitte ainult nendel põhjustel, mis härra Palašek välja tõi, kuidas see takistab ressursside ühist kasutamist, kuid sellepärast, et me oleme siin keset majanduskriisi, tohutut eelarve puudujääki ja püüame kaitsepoliitikat finantseerida. me ei saa poliitikutena minna oma kodanike juurde ja paluda neil kaitse- ja julgeolekupoliitikat finantseerida, kui nad leiavad et see ei ole meie julgeolekule kasulik, aga nad leiavad veel isegi, et tegemist on täiesti korrumpeerunud valdkonnaga. näiteks Portugalis on kõik kaitselepingud olnud täiesti korrumpeerunud ja see on Euroopa probleem, mitte ainult Portugal ei ole korrumpeerunud, vaid varustajad, olgu tegemist sakslaste, prantslaste või ameeriklastega, on täiesti korrumpeerunud, see on tõeline probleem. see on põhiline küsimus mille me peame endale esitama, kui me tahame, et äh, kodanikud meid toetaks. ja me peame selle esitama poliitilistele otsuste, otsuse langetajatele, kes äh, kodanike rahaga ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat finantseerivad. tahaksin teilt küsida kõikidest nendest valdkondadest, mis te olete välja toonud prioriteetsetena ressursside ühist, ühise kasutamise aspektist, kus on edasiminekut näha ja kus ei ole midagi tehtud ja millised valdkonnad peaksid olema praeguses olukorras prioriteetsed? tahaksin samuti küsida, muidugi ma tean, et selles kontekstis ja ma mõistan ka, miks seda rõhutatakse, et äh, riiklik suveräänsus on väga oluline, kuid kas ei oleks mitte loogiline paluda nendelt liikmesriikidest, kes kõige rohkem kulutavad, et nad ümber vaataksid äh, tuumaprogrammid või need kaitseprogrammid, mis tegelikult ei vasta eesmärkidele ja mis äh, on seotud ainult nende suveräänsete egodega. viimane Prantsuse-Inglise lepe, siin tunnustatakse vaikimisi, et kõik tuumakulutused ei ole tegelikult seda väärt. ja lõpuks härra Muurile, millised on praeguse olukorraga seotud riskid, kus me ei investeeri kaitse- ja julgeolekupoliitikasse, millised milline on oht, et Hiina saab võimu Euroopas ja võtab enda valdusse tehnoloogia, mis on selles valdkonnas just Euroopa firmade poolt välja arendatud? Uh, thank you, Mr Chairman, I am grateful to the pan-. härra Campbell, suur tänu paneelile nende poolt antud info eest. me oleme tänase pärastlõu, tänase pärastlõunal hakkama saanud ilma äh, mainimata olulist äh, suurt organisatsiooni, mille peakorter asub siinsamas Brüsselis, tegemist on NATO-ga. ma tahaksin teada, mida paneeli liikmed arvavad sellest, et kui tõesti raha on vähe, nagu me nüüd äh, oleme aru saanud ja peaksime ka kulutusi kärpima, siis kas me ei peaks vältima NATO operatsioonide äh, kordamist ja et ei tekiks kattumisi NATO operatsioonidega? tahaksin teada, et kas Euroopa Liidu mõningad äh, tegevused kahjustavad NATO tegevust ja kattuvad sellega ja et kas sellega peaks midagi peale hakkama, aitäh? jah, Luksemburg sõna on nüüd paneeli liikmetel. suur tänu, härra esimees. ja vastaksin küsimustele alustades viimasest me rääkisime vahendite koondamisest ja jagamisest ja oma kõnes viitasin ka sellele, et mingisugust konkurentsi enam NATO ja meie ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika vahel ei ole. Te ütlesite, et NATO on väga osav just nimelt äh, ressursside koondamise ja jagamise osas ja see iseenesest on väga hea, me teame, et NATO tegelikult ei olnud riikideülene organisatsioon ja Euroopa Liit on selline segaorganisatsioon, nii et kui NATO-s midagi juhtub, siis seda sellepärast, et liikmesriigid tahavad seda ka teha. nii et seda iseloomustabki just nimelt koondamine ja jagamine, üks näide sellest on standardimine ja tegelikult on väga head suhted ka Euroopa Liidu sõjalise komitee ja NATO vahel, esindajad ühes on ka esindajad teises. nii et see on väga hea näide sellest, kuidas tegevused ei kattu. ja see püsistaap on samuti väga hea idee, ükskõik milline organisatsioon äh, tahab operatsioone läbi viia, teab, et äh, kõigepealt on vaja tal sellist püsivat äh, staapi, see käib nii ähm, ÜRO kui NATO kohta ja NATO on teinud väga targa otsuse, et neil on vaid üks peakorter, Euroopa Liidus on meil neid viis või kuus ja ükski neist operatiivne ei ole, nii et selleks oleks kõige olulisem see, et meil oleks üks äh, operatiivpeakorter Euroopa Liidu kohta ja et NATO ja Euroopa Liidu äh, sõjaliste küsimuste ametnike vahel käiks hea koostöö. nii et palun unustage nüüd ära see vana mõte, et tuleb valida, tuleb valida NATO ja Euroopa Liidu vahel. me räägime siin meie sõjalisest võimekusest, see on esimene asi, mida meil tarvis on ja nüüd peab vaatama, äh, milline on, millised on vajakajäämised äh, meie kõikides äh, riikides ja meil on neid palju, eriti strateegiliselt ja kõik see äh, läheb oluliselt kaugemale meie eraldi liikmesriikide äh, võimekusest, nii et äh, kas siis lähme põhja üksi või üheskoos. nii et milleks me plaanime kasutada sõjalist strateegiat? meil on vaja sellist organisatsiooni, mis suudab kõige paremini kriisiga hakkama saada. kas Euroopa Liidu vahendid on võimalik kasutada ÜRO-s, mida me hetkel teeme, kas NATO-s, mida me ka praegu teeme, või äh, sõltumatute Euroopa Liidu missioonide raames, seda me ka äh, teeme. nii et mingisugust konkurentsi siin ei ole ja mingisugust kattumist ka ei ole, peame lihtsalt äh, tõsiselt koos töötama. Äh, veel üks küsimus, mida ma juba enne mainisin, aga nüüd tuleksin äh, tagasi kaitse kon-, kaitseagentuuri juurde. me väga hästi teame ka siinsamas hoones, et millest meil puudu on ja ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ei ole mitte ainult selleks, et tehniliste, tehnilised lahendused leida. täna pärastlõunal selgitati meile väga selgelt Kaitseagentuuri ülesandeid. meil on väga häid mõtteid selle kohta, mida teha tehniliste raskustega ja seda lausa väga detailselt, aga see ei vasta äh, sellele, millised ülesanded või millised lootused meil olid Kaitseagentuurile, aga Kaitseagentuur ei pea mitte seda kõike välja mõtlema, kes seal haldusnõukogus on, seda juhib kõrge esindaja ja ülejäänud haldusnõukogu liikmed on kaitseministrid. nii et äkki tuleb see süsteem läbi vaadata Äh, siiamaani on vaja olnud otsustada ükshäälselt, sest et kui üks riik on vastu, siis äh, midagi teha ei saa, mingisugust edasiminekut ei toimu. võib-olla mõningad liikmesriigid sooviksid liikuda kiiremini. ja meil peab olema äh, võimalus ka seda teha. nii et jällegi, see on siin kõik meie otsustada Euroopa Liidus, nii et jõudkem oma ambitsioonide tasemele, kasutagem instrumente, mis siiamaani on välja töötatud eesmärgil, mille nimel need välja töötati. ja viimane punkt, mille tõi välja härra Kaaler, koondamine ja jagamine ja mina tahaksin sinna lisada ka spetsialiseerumise ja selle kõik erinevad elemendid. jah, vahendite koondamine, see on väga hea, sellel on ka head küljed. ja kui mõistetakse korralikult seda äh, koondamist, siis ilmselt ka jagatakse. me oleme, asume üksteisele nii lähedal, et meil on tegelikult ühtne lähenemine, ühtne kultuur. see ei Äh, mõjuta kuidagi teie suveräänsust, kui te ütlete, et äh, ma jagan seda kellegi teisega. siis edasi on võimalik liikuda juba spetsialiseerumiseni. ainus asi, milles peame kindlad olema, on see, et me ei spetsialiseeruks siseriiklikel äh, põhjustel, sest et siis on igal riigil justkui veto tagataskust võtta nii et äh, koondamine, jagamine, spetsialiseerumine, selline kolmik, äh, sinna alla käivad erinevad elemendid. Äh, selleks on vaja ka erinevaid tingimusi. aga need kõik on omavahel seotud. ja tõepoolest ma usun, et lõppkokkuvõttes on need kolm elementi need, mille poole me püüdleme. aga alustada tuleb aeglaselt hetkel on väga lootustandev piirkondlik koondamine ja jagamine, koostöö saared. väga tore, kui praegu tuleks nii edasi liikuda, siis tehkem seda, kui see tähendab ka olulist arengut, aga sellest ei piisa, sest et me peame minema veelgi kaugemale ja peame veelgi kaugemale minema oma strateegiliste puudujääkide osas ja seda äh, ilmselt pikemas plaanis, aga tegelikult meil aega ei ole. Jugoslaavias äh, juba tegevus käis, aga meie alles mõtlesime selle peale, et mida pikemas plaanis teha. nii et aeg on otsas, nii et see pikem plaan on juba praegu käes. järgmine kõne lõpeb. suur tänu tahaksin võtta sõnasabast kinni brigaadikindralil, ta rääkis rahvusvahelisest ning piirkonnapõhisest koondamisest ja jagamisest, sellest oleme täna pärastlõunal rääkinud, tegelikult ma olen teiega täiesti nõus. põhimõtteliselt tahetakse võimekust, mis tugineks koondamisele ja jagamisele, Liibüa muuhulgas on näidanud, et meil on suuremat võimekust, peame alustama nende võimekuse kindlaksmääramisest, ja siis äh, püüdlema selles suunas, et ühiselt aluse, ühisel alusel põhinedes saaksime sinna ka jõuda ja koondades, jagades on seda odavam teha kui üksi kuid selline lähenemine tähendab ka seda, et meil on vaja lisarahalisi vahendeid, mida me oleme valmis äh, sellele kulutama ja hetkel olukord selline ei ole. Äh, hetkel on kaitseministrid mõningates liikmesriikides vähendanud kaitsekulusid lausa viiskümmend protsenti, näiteks Lätis nii et mingisuguseid lisavahendeid meil kasutada ei ole ja seega see eh, piirkondlik lähenemine eh, tähendaks seda, et võib-olla peaksime eh, vaatama siin eri tasandeid. vaadakem infrastruktuuri ning võimekust, mis juba olemas on ja kuidas paremini seda hallata. kui ma istun siin Kesk-Euroopas ja vaatan, millised minu naaberriigid haldavad sarnaseid süsteeme samamoodi, siis kas see tõesti on vajalik? kas meil võiks olla äh, üksainus riik, kes sellega tegeleb? nii et äh, piirkondlikult peaksime koondama infrastruktuuri äh, ja võimekuse, mis meil on, ja siis oleks võimalik ülejäänud raha kulutada uuele võimekusele. ja loomulikult eri riigid tahavad keskenduda eri raha, varustusele väga hea küsimus NATO kohta, suur aitäh, ma jätsin NATO kõrvale selle, ma ei jätnud NATO-t kõrvale mitte sellepärast, et NATO-l ei ole midagi äh, siia äh, lisada, ma homme pean terve loengu sellel teemal, aga Euroopa Liidu institutsioone on, mis on äh, ka täiesti üksteist täiendavad, kui me vaatame NATO-t, siis NATO on väga, NATO-s on väga hästi välja töötatud kaitseplaneerimissüsteem ja see kindlasti on kõige tõhusam viis, kuidas jagada kogemusi koondamise ja jagamise osas üle terve Euroopa ning ka võimalus äh, määrata kindlaks äh, piirkondlikud võimalused nii et selle asemel, et öelda eraldi riikidele, mida tuleks osta, siis pigem üritatakse keskenduda sellele, kuidas seda teha piirkondlikult ja see on ka üks võimalus, kuidas liikmesriigid saaksid mõelda suuremalt ja äh, mõelda siis piirkonnapõhiselt ja püüelda koondamise ja jagamise poole, nii et erinevatel institutsioonidel on kõigil oma panus anda ja ma tahaksin, et äh, tegelikult ka NATO-s oleks koondamine ja jagamine suurem osa nende tööst ja selline positiivne kattumine oleks tegelikult äh, hoopiski hea. edasi korruptsioonist ja ma olen proua Gomeshi märkustega nõus. mis kasu on sellest kui, kui kaks protsenti kulutada SKT-st, kui äh, kaheksakümmend protsenti kahest protsendist äh, varastatakse ära, nii et siis lõppkokkuvõttes kulutame ju vaid ühe protsendi SKT-st, nii et me räägime siin kulutuste kvaliteedist ja see on meie peamine võitlus. võib-olla Euroopa Liit saab midagi selles osas ära teha, ma arvan, et on ka seda, mida NATO saab teha, siin pöördun jälle tagasi eelmise küsimuse juurde, ma olen rõhutanud ka seda, et NATO looks nii-öelda ühtsed investeerimisfondid riikidele, kus ei ole korralikke avalike hangete süsteeme. see on väga oluline küsimus, mille peale me pikalt mõelnud ka minevikus ja kõige viimane küsimus, millele ma üritan vastata ja ma vabandan, kui kõikidele ei ole suutnud vastust anda, et kas koondamine ja jagamine peaks olema osa Euroopa Liidu plaanidest ja kas see tähendaks, et liikmesriigid oleks kuidagi ambitsioonikamad. ma arvan, et äh, siin ei ole mõtet rääkida suurtest ja väikestest äh, ja, või uutest ja vanadest liikmesriikidest, sest et liikmesriigid on väga erinevad. kindlasti on siin võimalik stiimuleid pakkuda liikmesriikidele, et nad osaleksid püsivas äh, koostöömehhanismis, Poola kolleegidega vesteldes ma äh, tegelikult veidi pettusin, et nad ei ole piisavalt äh, keskendunud äh, õppetundidele minevikust ja tegelikult nad peaksid rohkem rääkima sellest, kuidas Kaitseagentuur saaks sellesse töösse panustada. aga enamikes liikmesriikides, kui me võtame siin Beneluxi, Põhjamaad, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ka hiljuti on hakanud tegelema koondamise ja jagamisega, nii et isegi sellistel riikidel nagu Prantsusmaal ja Ühendkuningriik on seda tarvis selleks, et oma võimekust suurendada. tšehhid ja slovakid on juba ka peaaegu et ähm, koondamise jagamise usku pööratud. aga tööd on veel palju ja proua Gomes on ilmselt paremas positsioonis, et mulle öelda, rääkida sellest, mida Portugal sellest mõtleb. aga tundub, et Portugal ei ole päris sama, mis Rumeenia, nii et siin on igal juhul veel äh, valgeid laike Euroopa kaart. härra Pasku lühikeseks sõnavõtuks. suur tänu, tahaksin õnnitleda paneeli väga professionaalse arutelu eest, mille te tekitasite siin meie komisjonis tundub, et ei ole vaadatud äh, siin kaugemale Äh, ressursside koondamisest ja jagamisest ja see äh, kontseptsioon on jõudnud meieni just äh, Prantsusmaa Ühendkuningriigi vahendusel, tegelikult Prantsusmaa Ühendkuningriik on erijuhtum, väga raske on siin kuidagi üldistada, aga nii ehk naa on see täiesti loogiline, te ju teate, et ka see piirkondlik lähenemine on loogiline ja see, et meil on vaja ühist kultuuritausta, see on ka õige. Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, kes on tegelenud selle valdkonnaga juba aastas sadu, neil on omavahel hoopis rohkem ühist kui äh, näiteks kummalgi neil äh, Saksamaaga, kui me võtame Belgia ja Rumeenia, siis äh, need on põhimõtteliselt samas kategoorias, jah. Ähm, Belgia on võib-olla siin ülim, aga meie vahel on terve maa jagu ja meie traditsioonid on väga erinevad. me oleme olnud väga mures äh, oma siseküsimuste tõttu ja oleme jätnud täiesti kõrvale vajaduse pidada sidet teiste liikmesriikidega, isegi omaenda regioonis oleme täiesti jätnud kõrvale selle, et meil oleks vaja kas või kõige väiksemat ühisnimetajat tegeledes teatud olukorraga. loomulikult Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, kes tegelesid ähm, Liibüa olukorraga, tegid seda üheskoos, jagasid ja koondasid äh, ühisoperatsioon äh, Gaddafi jõudude vastu ja nii edasi, aga kui me võtame Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka või teised riigid ka näiteks Lääne-Balkanil või siis veel põhja pool ka Ungari, siis siis mida meie peaksime tegema? me peame eh, suunama eh, õigesse kohta oma riikide liidrite pilgu, nad peaksid olema valmis piisavalt maksma kaitsekulude eest laiemalt. siin lisas on ka statistilised andmed, aga siin on näha, et kahe tuhande kümnenda aasta algusest peale olukord paranenud ei ole või on isegi halvenenud ma ei tahaks siin rääkida sellest, et äh, riigis, kus kutsutakse üles vähemusi liikuma naaberriikidesse, väga tervitatakse äh, naaberriikide ettepanekuid. aga kui see on see õige tee ja mina seda usun, siis meil ei ole eriti palju erinevaid võimalusi me peame mõtlema konkreetselt, mida saaks teha ka poliitiliselt selleks, et äh, juhtida tähelepanu äh, õigetele asjadele, eelkõige siis rahva tähelepanu, sest et rahvas mõjutaks siis poliitilisi liidreid, et nad keskenduksid äh, kas või natukenegi kaitseküsimustele ja sellest on meil puudu. nii et sellega tuleb ka arvestada, kui me räägime regioonidest, siis peame tõsiselt äh, arvestama ka nende regioonide eripäradega, kas me siin üldse suudame midagi ära teha ja kuidas saaksime seda teha. nii NATO kui ka Euroopa Liit on jäänud ilma oma võimest mobiliseerida oma liikmesriike selleks, et nad tõesti panustaksid sellesse, et säilitataks teatud kaitsetase. ja ma tõesti usun, et see on siin ka üks oluline punkt. Um, härra Muir, palun. suur tänu, minule esitati otse neli küsimust ja kui ma mõne siin ära unustasin, siis palun tuletage mulle meelde, ma vabandan. alustuseks ähm, küsimus äh, härra Campbellilt NATO kohta, jah, teil on täiesti õigus ja tõepoolest ma oleksin pidanud sellest ka ise rääkima, äh, unustasin selle ära ja vabandan selle eest. aga Kaitseagentuuris me teeme väga tihedat koostööd NATO-ga, selleks et me peame olema kindlad, et meie töö oleks üksteist täiendav ja tegelikult nagu juba öeldi, siis äh, kasutatakse kas NATO vahendeid, Euroopa Liidu vahendeid või neid korraga. meil ei ole vaja selleks lennata ka kuigi kaugele. ja kõige olulisem siin, mida tahaksin rõhutada, on see, et me ei räägi mitte ainult äh, topelttöö vältimisest, vaid ka sellest, et ei tekiks lünki ja võib-olla see ei olegi üllatav, sest et tegelikult paljud meie liikmesriigid on ühised, paljud need ähm, valdkonnad, äh, kus on probleeme, need on ühised nii Euroopa Liidule kui NATO-le. ja üks äh, aspekt, mida on rõhutanud mõlemad organisatsioonid, on see, et tegemist ei ole siin mingisuguse missivõistlusega, on piisavalt tööd, et mõlemad organisatsioonid oma äh, tööd teeksid ja tegelikult on isegi seda tööd äh, liiga palju selleks, et äh, sellega hakkama saada kas üksi või isegi koos. nii et tegemist ei ole mingisuguse võistlusega ja me tahame, et meie töö oleks sidus. järgmine küsimus, proua Gomes, ma tõesti ei tea, kas ma olen päris äh, õige inimene, et äh, rääkida Hiina äh, shopping utuurist võin öelda vaid nii palju, et äh, meie tegeleme Euroopa kaitsetööstusega ja kes nendes ettevõtetes osanikud on, see on nende enda äh, Äh, probleem, aga me tõesti ei tea midagi sellest, et äh, hiinlased ostaksid üles Euroopa kaitsetööstuse ettevõtteid või tehnoloogiat. see peamine küsimus oli aga meie prioriteetide kohta. me lihtsalt, me ei tegele sellega, et lihtsalt äh, kogume kokku kõike, mida võtta on, meil on tõeline võimekuse arendamise plaan, brigaadikindral sellest ka rääkis ja meil on võimekuse arendamise plaanis konkreetsed eesmärgid ja sellest tulenevad siis ka äh, erinevad algatused. see on põhimõtteliselt meie ainuke juhend, sest et tegelikult selleks, et mingisugusele, mingisugusele projektile alus pandaks, on vaja liikmesriikide poolset huvi sellele paljud koondamise jagamise algatused käivad läbi Kaitseagentuuri ja need on väga tihedalt seotud meie võimekuse arendamise ehm, kavaga. näiteks meie ehm, õhutranspordi algatus ja ka ehm, kosmoseteemad ning satelliit, satelliitnavigatsioonisüsteemid härra Kaaler, teie rääkisite ähm, Catherine Ashtoni rollist. nagu te teate, on äh, temal kolm eri ametikohta korraga äh, peale kõrge esindaja ning äh, nõukogu asepresidendi on ta ka kaitseagentuuri pea. ja nagu brigaadikindral ka ütles, siis tema juhib kaitseministrite koosseisus meie haldusnõukogu koosolekuid, nii et tema annab pidevalt aru kaitseministritele, ta töötab välja ka soovitusi selle kohta, kuidas peaksime oma tööd jätkama, see loomulikult nõuab seda, et ministrid eh, toetaksid tema ideid, nii et tal on väga oluline roll mängida ja kuna tal on sellised kolm eriülesannet ja ma räägin siin täiesti äh, omaenda arvamustest, siis äh, tegelikult on see väga kasulik ja lausa võtmetähtsusega, sest et meie kaitseagentuuris ei ole mingisugune omaette ise, eraldiseisev saareke. me teeme väga tihedat koostööd komisjoniga mitmetes valdkondades eriti näiteks sõjalise ja tsiviilvald-, tsiviilvaldkonna vahelise sünergia osas ja äh, Catherine Ashton ei ole ATM, mitte ainult meie agentuuri pea, vaid ta on ka komisjoni asepresident. ja näiteks, kui me räägime siin uute süsteemide kaasamisest äh, väga ummistunud Euroopa õhutranspordisüsteemi ja nii edasi, siis äh, ma usun, et me oleme heades kätes ja äh, tema ja Catherine Ashton tagab selle, et kaitseministrid teavad, millega me tegeleme, millised on meie prioriteedid ja ta pakub meile ka äh, poliitilist toetust. aitäh! ja mõned äh, viimased märkused ka doktor Möllingilt ja doktor Belleelt jah, paar märkust ka minu poolt. mul on kiusatus vastata proua Koomesele korruptsiooni koha pealt ja selle ettepaneku koha pealt küsida inimestelt. võib-olla ma olen liiga küüniline, sest et olen liiga palju nende asjade kallal töötanud, aga kui küsida mõnedelt inimestelt koha peal, näiteks laevatehastes töötavatelt inimestelt, mis iganes riigis, kas nende arvates oleks hea mõte et üks või teine laev ehitatakse seal, kui nad kas eh, nad arvavad, et poliitikud, kui nad selle eh, nendeni toovad, on head või mitte, siis ilmselt vastus on, et ma ei, mind tegelikult ei huvita, kuidas see hange minu eh, tehasesse jõuab ja mõne, mõningates riikides on nii vasak kui parem äärmuslased sellel arvamusel. Nende asjade koha pealt on selline väga hea öö, koostöö olemas. ma ei ütle, et see on korruptsioon tingimata, aga mitte tingimata just julgeolekuhuvid ei ole need, mis äh, hanke ühele või teisele riigile toovad ja see on, see spektrum on selle koha pealt üsna lai. aga üldiselt jah, ma olen nõus, et korruptsioon on probleem, mis on kõigi riigihangetega, aga on tegelikult siiski terve suur hulk asju, mida tuleb arvesse võtta. ja see ettepanek, et äh, rahva käest tuleks küsida, äh, mida nad korruptsiooni kohta arvavad, võib-olla see ei oleks ehk nii vajalik. ka härra Kaler ütles, et siin on erinevus ambitsiooni tasemes uute ja vanade liikmesriikide vahel. kas nad on aktiivsemad või mitte? jaa, võimalik, et mõnikord nad on. kui vaadata näiteks Rootsit, aga Euroopa Liidu kaitse jaoks on nad struktuuriliselt ebarelevantsed, see on poliitiline sümbol, mis on üsna oluline, aga sõjalise poole pealt see tingimata ei pruugi olla nii tähtis. aga naljaks on see, et kui lihtsalt eh, vaadata, eh, eh, et eesmärgiks on lihtsalt loodud koalitsioonide hulk, siis Ühendkuningriik on siin üks aktiivsemaid, kuigi nad on alati ettevaatlikud, siis nad on samas üks aktiivsemaid ressursside jaot-, jagamise liikmesriike, nad on niimoodi oma pädevusi kõvasti parandanud ja niimoodi ei saagi öelda, et siin midagi otsustada saaks. me võime võtta äh, vastu mõned reeglid selle kohta, kuidas neid asju korraldada, Äh, ja huvitav on see, et Poola on praegustel aegadel regionaalse liidrina ennast kehtestanud äh, mis puudutab keskmisi väiksemaid liikmesriike ja ta on üritanud võtta poliitilise liidri rolli teatud piirkonnas ja see on üsna huvitav areng. Äh, tahaksin küsimuse alla seada ühe teatud eelduse, et selle, mis on selle kohtumise kogu Äh, eesmärk olnud öelda, et äh, ressursside koondamine ja jagamine toob endaga kaasa säästud. see ei pruugi niimoodi olla ja äh, ma pean siin alati inimestele meenutama, et on olemas ka üleminekukulud, see ressursside koondamine, jaotamine toob, tähendab ju ka, et tuleb teha investeeringuid, tuleb panna raha lauale selleks, et midagi siit saada ja seesama puudutab ka kõikide liikmesriikide kaitsereforme, nad arvavad, et nad saavad äh, muuta oma riikide kaitsemasinavärgi ilma mitte midagi tegemata, aga tuleb siiski kulutada raha selleks, et asjad tehtud saaks. seetõttu äh, selleks, et äh, ressursside koondamine ja jagamine oleks jätkusuutlik, rõhutan siin seda, mida teised inimesed on varem öelnud, on vaja kaasata tööstust, sest et lahendused on pika perspektiivi lahendused see ei puuduta ühte või teist vahendit, mis praegu on äh, tehnikat, mille osas äh, ressursse jagada, aga siin tuleb rakendada asjade ühise arendamise praktikat, et oleks siis midagi jagada. me peame levitama koostoimevõimet, ehk siis, et paljud äh, kaitse äh, tööstusettevõtted peaksid hakkama arendama selliseid, sellist masinavärki, mis oleks omavahel koostoimiv. väga hea meeldetuletus härra Campbellilt oli see, et NATO on võimekuste ja võimekuste arendamise koha pealt äärmiselt oluline tegija aga ütleksin ainult, et NATO võimekusel on teatud äh, looduslik äh, piir võimekusel toime tulla hetke väljakutsetega ja seda lihtsalt sellepärast, et NATO-l ei ole tööstuspoliitikat, NATO-l ei ole tehnoloogiapoliitikat. see on midagi sellist, mis meil on vähemalt tsiviilpoole pealt ja võimalik on seda laiendada ka komisjoni kaudu sõjalisele poolele ja nii edasi. ja siin ma näen äh, äh, sellist looduslikku piiri ja nüüd innovaatilisuse poole pealt, eh, mida saaksid Euroopa Liidu arengud panustada kaasa NATO-sse ka eh, komisjoni poole pealt? see on kindlasti midagi sellist, mille üle tasuks mõelda um,. Yeah, I, I was quite interested by you eh, härra Kalver, teie küsimus pakkus mulle üsna suurt huvi, sest et mõnikord jääb see meil kahe silma vahele. ehk siis, et inerts on kaitse puhub koha pealt kõige karakteristlikum joon nii eh, nõudmise kui pakkumise poole pealt. Eh, aga smo-, eh, väiksemates riikides, mulle ei meeldi see termin väiksed riigid, aga väiksemad kulutajad, neil ei ole mingit erilist stiimulit innovatsiooniks. ja see ongi ehk siin kõige kriitilisem punkt, me vähendame sõjakulutusi ja samas inimesed üritavad leida uusi lahendusi väiksema raha eest, seda rõhutas ka doktor Möllinger. ja see on äh, kriitiline äh, punkt, me ei vaata siin piisavalt kaugele, inimesed äh, lihtsalt üritavad teha kõik endast oleneva selleks, et säilitada Äh, vana ja olemasoleva, aga ei ole mingit äh, stiimulit olla innovaatilised. väikestel riikidel tihtipeale ei ole mingisugust pärandit konkreetsete võimekuste koha pealt ja siin nad saavad äh, olla innovaatilised. võib-olla see on see asi, mis meil kahe silma vahele jääb. kõige hullem oleks ehk see, kui meil on äh, inimesed, kes äh, kes üritavad säästu saavutada sellega, et loobutakse järjest ja järjest võimekutest, võimekustest. minu arvates meil tuleks siin paika panna uus poliitiline visioon, et inimesi survestada suuremaks äh, innovatsiooniks. Äh, Alvin Tohler kirjutas, et äh, sõjalise institutsiooni peatamine on äh, sama, sama, mis äh, peatada tanki äh, pehmete kommidega. poliitilisetel otsustegijatel hetkel ei ole arusaama sellest, mis on kaalul. tuleks paika panna visioon ühine tsiviil- ja militaarpoole pealt. kui vaadata viiekümnendaid, siis äh, suhtuti sõjalistesse kulutustesse äärmiselt konservatiivselt, äh, äh, toetuti USA panustele tööstuses ja kõik tahtsid säilitada olukorra, kui küsiti, et kas me tahame säilitada olukorda, Äh, äh, kus Ameerikast sisse tuuakse või hakkame ise tootma, siis meil oli tugev poliitiline jõud kindral de Gaulle, kes äh, surus läbi uue innova-, innovaatilise mõtlemise ja seda oleks meil vaja ka praegu Euroopa tasandil, leida uus visioon. proua Koomesele ütleksin, et Need missioonid on nii väljakutse kui võimalus, sest saab niimoodi visioone jagada ning äh, äh, koostöö Prantsuse ja Saksamaa vahel on hea võimalus olnud jagada äh, just kogemusi. teiseks, pakkumise poole pealt tööstusel on praegu monopoli staatus, aga meil on siin kahepoolne monopol ja me peame Äh, siin seda avama. Euroopa Parlamendi poolt äh, tehtud otsused on heaks võimaluseks, kuidas äh, suuremat konkurentsi siia tuua ja ehk tuleks leida uusi lahendusi, kuidas ületada minevikupärandid. viimane märkus Anne Koomese poolt tahaksin lihtsalt reageerida sellele, mida ütles härra Mölling, sest mõnedes riikides, näiteks Saksamaal ehk ei saada aru, kodanikud just ei saa aru, et eh, meil on kaitsehangetega probleeme, aga teistes riikides, nagu minu riigis, on laialdane arusaam sellest, et eh, osaliselt on see meie majanduslikud raskused siin kriisi käigus tekkinud just sellest, et meil on eh, väga korrumpeerunud lepingud, eriti just kaitsevaldkonnas. näiteks äh, ka allveelaevadega, mis on ostetud mõnedelt Saksa laevatehastelt ja, ja siin tuleb reegleid täita, nii Saksamaa kui Portugal peaksid seda tegema, sama kehtib ka näiteks Kreeka puhul. Nad on allkirjastanud ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni, äh, OSCD äh, altkäemaksu andmise vastase konventsiooni. meil on ka ühisturureeglid, mida tihtipeale selle korruptsiooniga rikutakse, sest äh, näiteks äh, äh, minu riigi puhul on väga palju asju võltsitud, nii et äh, on suuri probleeme avaliku arvamuse avaliku arvamusega, kui me tahame saada kaitsekulutusteks raha, siis me peame inimestele näitama, et seda kulutatakse korralikult. me ei räägi siin mitte ainult eraettevõtetest, laevatehastest, näiteks me räägime siin riikidest, sest et kaitsehanked on ju riikide poolt välja kuulutatud ja loomulikult ei ole korruptsiooni mitte ainult äh, eraettevõtetega, see puudutab ka riigiametnikke ja see on äärmiselt oluline küsimus ja ütlen, et NATO on just olnud äh, see põhiline selle probleemiga tegeleja, mitte Euroopa Liit, kuigi äh, see on küsimus, mida üritati lahendada selle kaitsehangete direktiiviga. aga minu arvates peaks see olema meie debati keskmes Äh, mis puudutab ka ressursside koondamist ja jagamist, sest et lõppkokkuvõttes meil on vaja seda raha ja me peame tagama selle, et kodanikud mõistaksid, et seda raha kulutatakse õigesti ning et seda ei raisataks, et äh, sellega ehitatakse neid võimekusi, mida meil väga vaja on, aitäh. suur aitäh. esiteks äh, sooviksin tänada kõiki kõnelejaid, kes täna siin olid, usun, et kõik see informatsioon osutub äärmiselt kasulikuks meie omaalgatusliku raporti puhul, mis puudutab finantskriisi mõjusid kaitse-eelarvetele liikmesriikides ja veel <laughs> soovin avaldada tänu selle eest, et te siia tulite, informatsioon, mida te meile andsite, oli täna äärmiselt oluline, see on meie kuulamise lõpp, aitäh!